Ladies and gentlemen, a very warm welcome. daamid ja härrad, tere tulemast Välisasjade Arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni ühiskoosolekule. täna toimub meil arvamuste vahetus äh, erinevate huvipoolte ja ekspertide vahel, see on, me räägime jätkusuutliku arengu fondist, äh, lühendiga siis EFSD ja meil on väga hea meel, et jätkusuutlik areng mängib siin äh, tähtsat rolli. Te teate, et meil on jätkusuutliku arengu eesmärgid ja need mõjutavad väga palju ka poliitiliste otsuste tegemist ja just sellepärast on meil väga hea meel, et täna räägime me siin sellest, kuidas välja töötada uut strateegiat, mis võib osutada ka üleilmse arengu jaoks edukaks siis äh, välisinvesteeringute kava võib mängida ka väga tähtsat rolli tootjatele Euroopa Liidus. VKE-d ning piirkonnad mängivad siin ka väga tähtsat rolli. ja me tahame täna väga rääkida sellest, kuidas keskenduda rohkem kodanikele, kuidas äh, rohkem äh, neid kaasata, neile kasu tuua ja nagu te teate, Need komisjonid, mis jätkusuutliku arengufondiga tegelevad, alustasid oma tööd eelmisel nädalal, kahekümne kaheksandal veebruaril ja ka komisjon ja välisteenistus olid kohal. Ähm, proua Mogherini, volinik Katainen, äh, kes äh, vastutavad ka siis kolleegiumis selle küsimuse arutamise eest kol-, äh, ei Mogherinil ega volinik Kadanenil ei olnud võimalik täna siia kohale tulla, aga eks me siis leiame siin võimalusi selle tööga edasi minekuks. meil on kolm raportööri. Äh, Edward Kukan on siin kohal, aitäh, et äh, olete siin teinud jõupu-, jõupingutusi nii tähtsas küsimuses, siis härra Frunzulika ka kohal, suurepärane. siin on meil tõesti tegemist väga huvitavate kavadega ja me peame väga täpselt vaatama siis, äh, millist nõu annavad meile nõndanimetatud äh, endised liikmesriigid siis äh, ka proua Kardia Sabal eelarvekomisjonist on kohal, nii et meil, me hoolitseme selle eest, et koostöö oleks väga hea, see on ka eelarvekomisjoni jaoks väga tähtis küsimus ning me tõesti võtame seda tööd tõsiselt selleks, et me saaksime siis korralikud tulemused ja seda õigeaegselt. see raporti eelnõu on väga tähtis, kahekümne esimesel märtsil vaatame me seda uuesti üle. me esitasime komisjonile ka kirjalikud küsimused ja me saime esmaspäeval neile ka kirjalikud vastused. nii et aega ei ole olnud küll väga palju, aga vastused olid päris head ja selleks, et oma tööd jätkata, kohtusime me siia eksperdid selleks, et nemad räägiksid oma arvamusest Jätkusuutliku Arengu Fondi ja selle probleemide kohta ning ka selle kohta, kuidas see projekt edukalt läbi viia, nii et me tahame teie käest teada, kuidas kõige paremini teha. on täiesti selge, et me siin vaatame läbi erinevaid võimalusi ja poliitilises elus igaüks üritab võimalikult kiiresti tulemusele jõuda, aga me, ja meile ei meeldi see, et ma olen, keegi ütleb, et ma olen otsustanud, ärge hakake mind siin faktidega tüütama. nii et me tahame teilt teada saada, kuidas seda tööd paremini korraldada. nii et äh, kuulutangi kohe koosoleku avatuks. tundub, et äh, kõik on sellega nõus ja nüüd ma annaksin äh, sõna kaasjuhtidele. täna mul on väga hea meel, et äh, kolleeg Kouso Permui, Javier Kouso Permui on täna siin kohal, tere tulemast. Äh, nii et Javier arengukomisjonist, äkki sa teeksid ka sissejuhatuse uh,? Eh, I will speak in spanish uh.... aitäh, ma räägin hispaania keeles, ütleb kõneleja. aitäh, tahan ka teid tervitada tänasel ühisel koosolekul. meil toimub siin arvamuste vahetus, mis jätkab arvamuste vahetust, mida alustati eelmisel nädalal komisjoniga. me tahame nüüd kõikidelt erinevatelt osapooltelt kuulda nende arvamust selle tähtsa õigusloomelise ettepaneku üle kuna meil ei ole väga palju aega ja väga paljud kõrgetasemelised eksperdid on täna siia kutsutud, ütlen, et me tahaksime teada, kuidas meil oleks võimalik äh, jätkusuutliku arengufondi tööd võimalikult edukaks kujuta, kujundada. peame arvestama siin tõesti kestliku arenguga, peame panustama ka äh, suhetele naaberriikidega ning samamoodi tohime ära unustada rändeprobleeme Teie arvamused on kohe kindlasti väga tähtsaks panuseks äh, selle edu saavutamisel. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Noiser, kes esindab Arengukomisjoni. aitäh, kallid kolleegid. ka mina teen hästi lühidalt, sellepärast et täna on tõesti kõige tähtsam see, et me annaksime sõna kõikidele nendele ekspertidele, kes on kohal selleks, et nemad oma mõtteid esitaksid, oma kogemusi meiega jagaks, selleks et me saaksime siis oma õigusloomelist ettepanekut parandada. finantskriisist alates on äh, välisinvesteeringud ja erasektorite investeeringud arenguriikidesse vähenenud. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ainult kuus protsenti ehk kolmkümmend neli koma kuus miljardit eurot äh, välisinvesteeringutest äh, läksid siis nii-öelda ebastabiilsetesse riikidesse. see tähendab seda, et kakskümmend kolm eurot inimese kohta investeeriti nendesse riikidesse ja sada kaheksakümmend kaks eurot läks teistesse arenguriikidesse ja jätkusuutliku arengufondi edu saab mõõta selles, kas investeeringud sellistesse kõrge riskiga riikidesse ja madala otseinvesteeringute tasemega riikidesse tõesti ennast ära tasub? kui jah, siis see meede on tõesti suure lisaväärtusega Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fond on Euroopa Liidu jaoks tähtis. komisjoni president Juncker tõi seda ka väga selgelt välja oma kirjas Euroopa Parlamendi presidendile. me oleme siin tõesti väga tiheda ajakava paika pannud, kuid see ei tähenda seda, et me sisus saaksime järele anda inimesed Euroopas ja ka arenguriikides ei taha, et me siin suuri sõnu teeks, mingeid sümboleid välja tooksime sellepärast, et sarnaseid näiteid on meil juba varasemast tuua arenguabi kohta. me peame hoolitsema selle eest, et jätkusuutliku arengufond kujuneb vajalikuks meetmeks probleemide lahendamisel. arengukomisjon on täiesti teadlik sellest, et meil on vaja miljoneid eurosid selleks, et tõesti teha edusamme näiteks jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmisel ja Need miljonid ei tule mitte ainult riigieelarvetest. sellepärast äh, see erasektori investeeringute toetamine ongi nii tähtis, aga me peaksime tõesti vähendama siin riske ja hoolitsema selle eest, et me investeerime projektidesse, mis ei too endaga kaasa mitte ainult majanduskasvu, vaid mis aitaksid ka vaesust vähendada. ja samamoodi tuleb hoolitseda selle eest, et kõige vaesemad eh, ei satuks veelgi halvemasse olukorda maahaarete eh, pärast, sest tihti on see niimoodi juhtunud või et neid asustatakse suisa ümber ja peale selle tuleb rääkida ka eh, Euroopa kompromissidest arengupoliitikas. mina olin eh, kaasraportöör ka selles küsimuses. väga tähtis on võimalikult palju informatsiooni saada Euroopa Parlamendil ja samamoodi on meil vaja tagada äh, ka vaatleja staatus, sellepärast et need tagatised, mis tulevad arengueelarvetest, peavad olema sellised, millega tõesti võideldakse äh, vaesuse, äh, vaesuse vastu. peame hoolitsema selle eest, et ka VKE-del on võimalik saada rohkem laenusid. ma ei ütle seda mitte ainult sellepärast, et täna on rahvusvaheline naistepäev, vaid ka sellepärast, et ma olen veendunud, et naised mängivad arengus otsustavat rolli. eetiline, sotsiaalne areng peaks olema tõesti meie kõige tähtsamaks eesmärgiks ja nii erasektoris äh, kui ka tegelikult erinevate äh, ühistute töös äh, on meil standardid, millest me saame lähtuda ja sellepärast tahaksingi teada, milliseid ettepanekuid kavatsete täna teie meile teha, aitäh! Yes, thank you so much and uh, now we... aitäh! nüüd lähemegi kohe esimese paneeldiskussiooni juurde. paneeldiskussioon number üks, üks on alati üks väga hea number, me tahame, et see oleks edukas ja sellepärast on mul väga hea meel, et meil on siin täna Euroopa Liidu, Aafrika kaubanduskoja president äh, Sergei Otarav Äh, ja tema on ekspert selles valdkonnas, äh, kuidas siis häid ärisuhteid Euroopa Liidu ja Aafrika vahel üleval hoida ja tõesti on väga tähtis ka vaadata, kuidas äriettevõtteid kaasata, pereettevõtteid, väikseid keskmise suurusega ettevõtteid ja kuidas me oleksime aktiivsemad maapiirkondades, sellepärast et see on meie kõige tähtsamaks prioriteediks. peame vaatama seda, et inimesed jääksid maapiirkondadesse, et neil oleks seal äh, edukad ettevõtted, et nad saaksid endale tööd pakkuda ja teistele pakkuda, nii et tere tulemast teile ja juba ootame huviga teie ettepanekuid. Voilà, merci uh.... suur tänu selle võimaluse eest, mille oleme saanud ja väga õigeaegselt. me oleme Brüsselis tegutsev kaubanduskoda juba neli aastat töötame selle nimel, et kaitsta erasektori huve Aafrikas ja Euroopas jätkusuutliku arengu perspektiivis me oleme korraldanud üritusi, kus osapooled on kohtunud ja mõtteid vahetanud ning viimased kaks aastat oleme selgelt mõistnud, et on vaja teha enam veel ka konkreetseid tegevusi. meil on Access Finni nimeline programm, mille eesmärk on just anda ligipääsu rahastamisele Aafrikas. jaanuari alguses lõime muuseas ettevõtte, mille eesmärk on veelgi konkreetsem ja võimalus täna teiega siin mõtteid vahetada on tõesti väga õigeaegne. paari minutiga tahaksin teile selgitada, milline on kohapeal ligipääs rahastamisele siis erasektorile Aafrikas. olulised on kolm kategooriat, kõigepealt VKE-d, ettevõtjad ja mitteametlik sektor Need on huvitavad sihtmärgid, millega siis täna tegeleda. milline on olukord kõigepealt VKE-de osas? kellel on vaja finantsvahendeid ja kellel on kaubanduslikud väljavaated, kellel on vaja teha investeeringuid, äh, leida kapitali, kuid äh, see kõik on ajaliselt piiratud kaks-kolm kuud ja lepingud peavad juba käivituma kuid vahendite kogumise protsess on palju pikem kui lepingu elluviimise protsess, seega nende ees, eriti Lääne-Aafrikas, mida ma hästi tunnen, on probleemiks just tähtajad äh, ligipääsuks finantsidele, garantiid, mida pangad nõuavad ning lõppkokkuvõttes ei ole tegemist mitte ta hea tahte puudumisega, vaid pädevuse puudumisega finantsinstitutsioonides. Nad äh, neil lihtsalt puudub suutlikkus ja ütleksin ka võib-olla tahe minna koha peale. Nad lihtsalt rahulduvad äh, turvaliste dokumentidega, teevad riskianalüüsi, annavad äh, laenu ja saavad tagasi maksta, kuid VKE-del ei ole mitte ainult vaja raha, vaid on vaja ka suurendada juhtimissuutlikkust ja seepärast on neil vaja kedagi, kes neid aitaks, kes pakuks neile finantsvahendeid, aga kes neid ka toetaks koha peal ja täna on see üks peamistest probleemidest, et oleks kohapealsed äh, abistajad, kes käiks, käisid üles ja kes äh, töötaks koos VKE-dega, see on tähtis. teiseks, garantiid. garantiid on liiga suured. konkreetne näide, hiljutine üks ettevõte kes tahtis osta transpordivahendeid kaevandussektoris töötamiseks. ta, ta oli valmis panga juures registreerima klientide arved. pangas oli kõik olemas garantii andmiseks, nii et pangal oli põhimõtteliselt kõik selleks olemas, et laenu anda, me suhtlesime pangaga äh, kõik oli valmis, kuid viimasel hetkel nõudis pank, et oleks kohe olemas vahendid ettevõtte kontol selleks, et makseid teostada. tal on juba veoautod, tal on juba arved pangal ning seega me näeme, et sellise, sellised nõuded on liigsed ja see oli ainult üks näide teine siis et, kategooria ettevõtjad. enamus garantiimehhanisme ei vasta ettevõtjate vajadustele. kas nõutakse innovaatilisi projekte näiteks või sageli üks miljon dollarit või kaks miljonit. Need on miinimumsummad ja ettevõtjatel lihtsalt pole neid vahendeid, kuid tegevuse alustamiseks on tore rääkida innovatsioonist samas on väga põhilisi teenuseid, mida lihtsalt ei olegi olemas ja kus äh, inimestele saaks tööd anda koha peal. seepärast äh, on sedagi tähtis meeles pidada. ja kolmas siis mitteametlik sektor. seal liigub palju raha hetkel Aafrikas, kuid äh, neid, seda ei mõõdeta, kardetakse maksustamist ja väga raske on just sellele mitteametlikule sektorile raha leida. Äh, probleemideks on teadmised, paljud, paljudel pole haridust, nad ei tea, kuidas äh, finantsjuhtimist kavandada, nad ei tea midagi pangandusest, äh, raha hoiustamisest. ka siin on vaja, on võimalik abi anda just sellele mitteametlikule sektorile. ja viimane punkt mõned ettepanekud ka, milliseid, milliseid lahendusi võiks kasutada. minu kogemus on see ja sinna suunas me ka liigume ja kutsume ka partnereid üles meid toetama, on minna koha peale vaatama, uurida, millised on ettevõtete vajadused, kuid mitte rahulduda rahastamisega ainult, vaid ka toetada neid, nõustada. kui rahastamine on antud, siis on ka vahendite juhtimine, haldamine väga tähtis teatud perioodi vältel, tagamaks, et äh, tõuseb suutlikkus ja head tavad. teine lahendus, ja sellega ma ka lõpetan, kohalik, koos kohalike pankadega eh, võiks tekkida partnerlus. Euroopa Investeerimispank näiteks annab kommertspankade käsutusse teatud vahendeid pangad, kes saavad neid vahendeid, nad lisavad neil kõikidele neil olemasolevatele vahenditele ja haldavad neid nii, nagu nad tavaliselt haldavad. otsustavad, kellele tuleb anda neid laenu või mitte, tuginedes riskianalüüsile. ja lahendus, mis võiks olla huvitav, oleks pidada neid panku pankadena, kes saavad vahendid, kuid kolmas osapool peaks olema see, kes võtab otsuse, kes analüüsib laenu andmist ja kes otsustab vahendite andmise. pank muidugi etendab oma rolli, regulatsioon on olemas muidugi, on load laenude andmiseks, kuid äh, riski katab garantii panga jaoks. ta ainult haldaks vahendeid ning äh, annaks krediiti siis vastavalt selle kolmanda osapoole soovitustele seda me soovitame, tuginedes äh, meie kogemustele igal juhul. ja siinkohal äh, ma lõpetan. ja olen igati valmis vastama küsimustele, tänan. Yes, many thanks uh.... suur tänu äh, väga huvitav on alati kuulata kellegi praktilisi kogemusi kuidas teises otsas asjad välja näevad. ja alati tulebki kuulata rohkem kogemusi teisest ahela otsast ja suur tänu väga teile nende kommentaaride eest ja järgmine kõneleja on Principles for Responsible Investment äh, esindaja proua Alissa Heath. mul on väga hea meel, et olete täna siin ja palun jagage oma mõtteid. suur tänu. mul paluti rääkida täna kahest asjast konkreetsemalt. üks, tutvustada äh, meie et-, meie asutust ja vastutustundlikku investeerimist ja mõningad põhimõtted võiks olla kõigile kasu, kasulikud teada. ja teiseks, mõista, mis seos on investeeringute ja ebavõrdsuse vahel. alustuseks, meie organisatsioon Principles for Responsible Investment on sõltumatu ÜRO-st. me oleme investeerijate assotsiatsioon, keskkonna, sotsiaalse ja juhtimise ja investeerimisotsused on meie tegemisvaldkond. meie liikmed mõistavad, et see on oluliselt nii investeerimisotsuste jaoks, aga ka pikaajalise majanduse käe, hea käigu pärast. meil on tuhat seitsesada tuhat allkirja enamus äh, meie vara, varahalduritest on Euroopas. mõned äh, on spetsialiseerunud arenguküsimustele, VKE-dele, enamus on siiski invest-, institutsioonilised investeerijad, äh, pensionifondid, kindlustusettevõtted. see ei ole, ehk siis arengu finantseerimine ei ole meie eriala, kuid paljugi sellest, millega me tegeleme, on pädev antud teema jaoks kõigepealt, kuidas me Äh, mõistame seda teemat ja sellega seotud riske. ei ole võimalik äh, täielikku nimekirja teha kõikidest riskidest ja võimalustest. minu slaidid on kuhugi peitu läinud. investeerija jaoks on olulised mitmed faktorid, kohalik regulatsioon näiteks poliitilise ja avaliku arutelu olemasolu, äh, ärikäitumine, kodanikuühiskonna jõulisus. nii et nimekirja asemel leiame me, et investeerijad peaksid lähenema protsessipõhiselt, mõistmaks, äh, mõistmaks tervikut, keskkonda. Äh, me tegutseme aastaplaanis ning kogume andmeid oma liikmete iga-aastase tegevuse kohta ja mõningad rahvusvahelised standardid on ka väga olulised meie jaoks, meie liikmete jaoks, sest et nendes kajastub üldine lähenemine investeeringutele, millised äh, tavad oleks aktsepteeritavad või mitte. Need on ka ÜRO Global Contact põhi, kompakt põhimõtted, äh, ILO põhimõtted, äh, inim-, rahvusvahelised inimõiguste põhimõtted, ÜRO korruptsioonivastane konventsioon, kõik need põhimõtted väljendavad äh, meie fookust mingil määral. kui me räägime tõusvatesse majandustesse investeerimisest, siis on, on vaja ka riski haldamisele, hoolsusele tähelepanu pöörata ja keskkonna ja sotsiaalsetele standarditele tahaksin mainida ka jätkusuutliku arengu eesmärke, mis on väga äh, tähtsad meie kogukonna jaoks suhteliselt varases staadiumis. juba äh, mõtlesime, kuidas meie peaksime sellega suhestuma. mõned eesmärgid on äh, kättesaadavamad rahastamise mõttes kui teised. ja tähtis on ka, millised on jätkusuutlikud investeeringud, millised mitte rõhutaksin algatust, positiivse mõju rahastamine. see annab äh, suuniseid nii rahasaajatele kui andjatele, kuidas arvestada sotsiaalset ja majanduslikku mõju, mis on investeeringutel ja finantstoodetel. nüüd äh, tulude ebavõrdsus. investeerijad peaks seda arvesse võtma kahel põhjusel, esiteks see võib õõnestada majanduse tervist ja stabiilsust ja seega pikaajalisi tulemusi anda. see võib mõjutada seda maailma, milles abisaajad tegelikult elavad. see on ka poliitiliselt oluline ja avaliku arutelu teema, nii et äh, see mõjutab investeeringute riskiprofiili ja on kaks tähtsamat lähenemist, mida ma tahaksin rõhutada, äh, mida meie liikmed on ka arvesse võtnud. esiteks, eba võrdsus on investeerimisanalüüsi osa. me kasutame seda, see on üsnaselt uus mõte. me oleme näinud, et äh, vastutustundliku äh, investeerimise kogemuse põhjal oleme näinud, et ebavõrdsusel on selge mõju investeerimis, investeerimistulemustele. liiga suured palgad äh, juhtkonnale Äh, töösuhted, juhtimistavad, indikaatorid nagu täisajaga töö, ohutusnõuded, ettevõtte äh, poolt tööjõu väärtustamine, äh, mitte ainult kui kuluartikkel. selliselt saavad investeerijad hinnata ebaturvaline töökeskkond, madalad palgad, madalad töönormid, ka see võib olla maineriskiks. ning riigisisene ebavõrdsus on järjest enam ka poliitilise riski osa. see on jällegi hindamise aspektiks ja teine asi, mida ma tahaksin rõhutada sihistatud investeeringud vähendamaks ebavõrdsust. võime tuua näiteid, kus on traditsioon, kus majanduslikult üritatakse sihistada investeeringuid, kas teatud piirkondi või kogukondi või valdkondi, elamuehitus näiteks. aga veel kaks arengupõhist äh, lähenemist, kõigepealt äh, püramiidi alus, see strateegia, ehk siis äh, teenused neile, kes seda kõige rohkem vajavad, mis võimaldab vähendada majanduslikku ebavõrdsust. ja paljud invest-, institutsioonilised investeerijad, eriti need, <clears throat> nad on oma poliitikates, soovivad eriti näha õiglasi töötingimusi investeerimaks sellega ma lõpetan oma kommentaarid ja loeta- ja ootan huviga arutelu. Yes, first of all, thank you so much for jah, suur tänu, et teete ka aja piiresse, nõnda saavad kõik rääkida sellest, mis neil südamel. ja nüüd jõuame järgmise kõneleja juurde Euroopa Arengupoliitika Juhtimise Keskuse juht San Bilal, mul on väga hea meel teda siin tervitada. me teame, et see keskus mängib väga olulist rolli ja me hea meelega kuulame teie nõuandeid. suur tänu. tõepoolest, meie püüame nii mõelda kui ka teha, ehk siis äh, rääkida poliitikast ja sellest äh, ka, kuidas seda ellu viia. ja siin ma saan siis rääkida ka äh, ühendatud rahastamisest. tundub, et slaid, slaidid tõrguvad hetkel. I don't know, I was given uh, a slide, but anyway, the, the, the point I wanted to uh... Tahtsin äh, rääkida siis sellest, et äh, ühendatud äh, rahastamine on siis üks rahastamisvõimalusi, et siis pakkuda stiimuleid erainvestoritele ja sellest on just Brüsselis palju juttu, tundub, et see võiks olla imerohi äh, kõigi probleemide lahendamiseks, aga tegelikult see nõnda ei ole, see on lihtsalt üks äh, vahenditest, mida võib äh, kasutada ja see võib osutuda ka problemaatiliseks, kui jah, see võib näiteks põhjustada turumoonutusi või jagatakse toetusi ebaõiglaselt. ja meil on ka hulk teisi Äh, vahendeid. ja teine asi veel, kui me äh, sellest äh, ühendatud rahastamisest räägime, siis seal on terve hulk erinevaid määratlusi rahvusvahelisel tasandil, mitmepoolsed kokkulepetes esineb seda erinevas tähenduses, peaks vaadat-, vaatama, et mille, kas me suudame leida ühise määratluse, nii et praegu on see liiga killustatud. nii et siin oleks tarvis äh, veidi äh, sidusamat äh, lähenemist ja ühtsemaid ähm, põhimõtteid. väga lühidalt siis mm, mm, poolt ja vastu argumendid loomulikult positiivne on siis, et sellega kaasneb finantsvõimendus, hangid, hangitakse lisavahendeid äh, ja seda ähm, siis suuremal hulgal, see sobib väga hästi kahe tuhande kolmekümnenda aasta kavaga, arengukavaga ja see aitab siis äh, lünki täita rahastuses. ja see pakub ähm, paremat äh, kvaliteeti investeeringutel. ja siin muidugi tekib küsimus, et kui me vaatame seda ja, ja loeme kommentaare, siis äh, võiks hakata äh, võrdlema siis tavapärase äh, abiga, et kumb neist siis parem on või kuidas, kuidas neid võrrelda, siin on toodud lihtsalt sellised üldised positiivsed aspektid välja toodud, ei ole siin seda väga praegu võrrelnud, aga muidugi alati on positiivne seda teha. nüüd siis negatiivsed aspektid. siin on ka teatavad väljakutsed, näiteks võib-olla oht, et e, finantsstiimulid e, muutuvad olulisemaks arengu e, põhimõtetest nii et siis äh, me ei stimuleeri äh, piisavalt seda äh, erasektori investeeringuid ja määratlused ei ole ka alati piisavalt selged selles osas, mis on siis lisanduvus, mis on oluliseks kriteeriumiks ja viimane asi, oleme kogemusest näinud, et Äh, see on tihti suunatud rohkem keskmise sissetulekuga riikidele, kuid need välisinvesteeringukavad ja see fond, millest meil praegu juttu on, on just suunatud madala sissetulekuga riikidele enam ja see on ka üks nendest olulistest väljakutsetest seoses äh, selle fondiga, et äh, on just oluline minna nende riikide juurde, mm, kes on vaesed, keerulises olukorras, nii et see on üks meie suurimaid väljakutseid. oluline on ka meeles äh, pidada mõningaid soovitusi, mida juba on antud, Euroopa tasandil on sellest palju juba juttu äh, olnud äh, EUBEC-i platvormiga seotult, nii et siin ma võin mõned nendest välja tuua, mis on olulisemad. tuleks kasutada rohkem riskikapitali tagatisi ja intresside äh, subsiidiume. oluline on parandada ka seiret, järelevalvet ja aruandlussüsteeme. see ei toimu alati äh, piisavalt äh, läbipaistval viisil või siis ei võimalda piisavalt hästi võrrelda erinevat tüüpi projekte omavahel, tuleks ka äh, kohalikult äh, võtta rohkem äh, partnereid, Euroopa Liidu delegatsioone näiteks või ka muid abitegevustes osalejaid ja mitte võtta võtta äh, sinna ainult siis äh, Euroopa partnereid, vaid ka äh, finantsinstitutsioone mujalt, seda on ka juba toimumas ja mitte kaasata neid mitte nüüd viimases järgus, vaid, vaid kaasata nad ka juba äh, analüüsi äh, protsessi. Mm, ja teha seda siis algusest peale juba riikides, näiteks Aafrikas, kus äh, kus need äh, välisinvesteeringuprogrammid on käimas ja äh, kõige äh, olulisem asi selle fondi puhul on siis see, et siin on riskijuhtimise mõõde ja teiseks muidugi see, et see ei ole tavapärane laen, et siin on ainult üks nendest sammastest äh, ja see on äh, kooskõlas äh, välisinvesteeringu kava teiste sammastega, kuid siin on siis erinevat tüüpi äh, riskid. rõhutaksin siin üht probleemi, problemaatilist mm, asja, catch kakskümmend kaks, et kuidas siis, kas me liiga palju kaitseme erasektorit, et kus, kuhu tasandile me selle riski tahame eh, tegelikult viia. ja kui me küsime, et miks te siis eh, midagi rohkem ära ei tee, et, eh, et nagu härra Huata ka mainis, et siis võib sellele järgneda turumoonutus aga kui nad nüüd rohkem riske kataksid, siis jah, siis näiteks raisatakse liiga palju äh, raha, et äh, erasektor ei tohiks siis äh, nii palju soodustusi saada. nii et kuidas siis siin leida sobiv tasakaal, et see ei ole ka alati olnud piisavalt läbipaistev ja ma arvan, et siin on ka huvitav vaadata teiste kogemusi Euroopa Investeerimispangast näiteks, nende ACP riikidega seotud kogemus on olnud äh, väga äh, huvitav, nende äh, sisemiste protsesside tulemisel on nad tegelikult üsna vähe riski taluvad. Nad, aga samas nende protsessid äh, ja hindamisprotsessid ja analüüsid võimaldavad seda, et nad äh, saavad võtta rohkem riske oma finantseerimisprojektides. nii et äh, oluline on see, et siin võetakse arvesse kogemust teistest varasematest instrumentidest ja investeerimisvahenditest, erinevatest finantsinstitutsioonidest ka väljaspool e, Euroopat e, tegutsenud, tegutsevatest e, institutsioonidest. nagu ma rääkisin, riskiküsimus on väga oluline, siis see täiendavuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtted mis on investeeringuotsuste juures äärmiselt olulised ja loomulikult ka äh, sidusus, mis äh, on siis äh, tähtis meie muude finantseerimisvahendite institutsioonide projektidega seotud. tänan. Yes, thank you so much uh.... suur tänu, härra Äh, Bilal. loomulikult on äärmiselt oluline vaadata seda, kuidas me saame seda kõike ellu viia olemasolevas raamistikus. järgmine kõneleja on Xavier Sol Counterbalance'ist. ma arvan, et poliitilisel tasandil on väga oluline tasakaalu saavutamine ja seda meil ongi hea meel teid kuulda. suur tänu äh, mina töötan vabaühenduses Counterbalance, aga ma äh, räägin siin ka äh, suurema hulga vabaühenduste äh, nimel, mis on siis tegu-, tegelenud välisinvesteerimiskavadega. meil on siin mõningaid küsimusi seoses nende investeeringukavadega. praegu ei ole veel selge, kas Euroopa investeeringu äh, äh, kava ka tõeliselt midagi muudab, siin on täiendavust jah, ja lisandväärtus, kõik need, mis on siin välja toodud, tegelikult ei ole päris selged. kui me vaatame siin varasemaid äh, investeeringukavasid siis kui me pakume äh, tagatisi äh, finantsasutuste poolt, siis see ei lahenda meil kõik ära. vaatame näiteks Euroopa investeeringukava, äh, siin on teistsugune kontekst, EFSI, see ei ole väga veenev tingimata Euroopa investeerimispank oma välislaenude andmise volitusega äh, ei ole äh, alati tagatud see, et äh, pank pakub investeeringuid siiski kõrge riskiga äh, projektidele vähem arenenud riikides. nii et selle fondi puhul, millest me täna räägime, on tõesti äärmiselt oluline, et me paneks paika selged investeeringukriteeriumid, et tõesti oleks see täiendavus ka tagatud nüüd, mis puudutab ähm, olemasolevat ühendatud äh, äh, rahastute hindamist, äh, selle kohta on ka Kontrollikoda välja andnud üsna kriitilise arvamuse hiljuti aga mingeid muid Mm, hinnanguid, analüüse ei ole olnud Euroopa Komisjoni poolt näiteks enne selle investeeringukava äh, väljapakkumist, nii et äh, mis siis on need õiged äh, mehhanismid, kas sellega kasutatakse ära Euroopa eelarvet kõige, ähm, Euroopa vahendeid kõige mõistlikumal viisil, nii et need küsimused ei ole veel vastust leidnud. teine asi puudutab seost Euroopa rändekontrollipoliitika kontrollimisega, nii et see tundub meile ohtlik. meil on, seda tuleb eristada, seda investeeringute kava tuleb eristada lühiajalistest projektidest me näeme, et finantsinstitutsioonid, Euroopa Investeerimispank liigub üha enam eemale äh, Arengupanga äh, rollist. Äh, ja siin on ka vastupanuvõime instrumentid ja nii edasi, nii et siin on näha, et liigutakse eemale arengutemaatikast ja me ei arva, et avalik Äh, äh, et sellega peaks siis, äh, eesmärgiks peab olema Euroopa, Euroopa kui kindluse ülesehitamine. nii et meie leiame, et see algatus peab tõesti jääma arenguga seotuks ja ei tohiks siin tegeleda muude probleemidega veel üks probleem, kui te soovite, et see muutuks tõesti äh, arengu äh, edendamise vahendiks äh, vaesematele riikidele ja aitaks kaasa ka vaesuse vähendamisele ja ka jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamiseks, siis on meil tarvis teatavaid äh, tagatisi selleks ja meil praegu ei ole siin piisavalt äh, sotsiaalseid äh, keskkonnaga või äh, tööhõivega või soolise võrdõiguslikkusega seotud kriteeriume, nii et seda tuleks tõesti ka valikukriteeriumite määratlemisel selgemalt arvesse võtta, et oleks tagatud juhtimistasandiga projektis juhtimise tasandi Äh, parem läbipaistvus, et need ähm, projektid, mida toetatakse, äh, ei aita kaasa inimõiguste äh, rikkumisele ja on maksukuulekad ja võtavad arvesse ka kliima ka seatud eesmärke ja on ka kooskõlas Euroopa poliitikaga. nii et kokkuvõtteks äh, siin on äh, võimalik äh, tuvastada mõningaid äh, ohte seotud ka näiteks rändeteemadega, kuid samas võib seda poliitiliselt ka näha tõesti hea vahendina, mis siis täiendab olema, olemasolevaid ühisrahastusvahendeid. et seda rahandamis, rahastamisvõimalust Äh, propageeritakse üha enam meie äh, Euroopa Liidu vahendite kasutamisel, nii et äh, meie ülesanne on tagada siis, et peetakse kinni erinevatest põhimõtetest nagu täiendavus, aruandlus, kohustus, läbipaistvus ja nii edasi, nii et tuleb tagada, et see algatus on tõesti arengut edendav algatus ja vabaühenduste poolt on see kõige olulisem äh, sõnum, et seda kasutatakse just vaesuse äh, vähendamiseks. suur tänu tähelepanu eest ja mul on väga hea meel teie edaspidistele küsimustele vastata. Yes uh,, uh, thank you. aitäh ja nüüd läheme küsimuste ja vastuste vooru juurde. pakun välja, et raportöörid saavad kõik kaks minutit ning me alustamegi kohe raportööridega. proua Kardi Sabal eelarvekomisjonist kõigepealt. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a... aitäh suur-suur tänu kõikidele ekspertidele nende ettekannete eest ma katsun kokku võtta seda, mida siin öeldi ja ma loodan, et kaasraportöörid on minu analüüsiga nõus. Nende vahendite analüüs, siis me, ma arvan, et me tegelikult teame, kus on kõige tähtsamad probleemid. investeerimisfond jätkusuutliku arengu jaoks on tõesti väga tähtis ja me näeme, et meie mõtted lähevad äh, samas suunas üks tähtsamaid küsimusi, mida me arustasin, arutasime, oli see, et kuidas me saaksime selle fondi kausu, kaudu tõesti lisandväärtust tagada. me teame, et meil on olemas need kaasrahastamisplatvormid ja me peame nüüd mõtlema selle peale, kuidas nende tagatiste kaudu siis tõesti midagi uut luua. ja see tähendab ka seda, et me tegelikult Äh, peame vältima seda, et ei rahastataks selliseid eraprojekte, mida nagunii oleks rahastatud, sest muidu me surume erainvestorid sellelt turult välja. ma, mul oli väga hea meel, et ka seda siin mainiti. Öeldi, et me peame olema kooskõlas äh, jätkusuutliku arengu eesmärkidega, aga me peame tagama ka kooskõla tõist, teiste programmidega, mida viiakse läbi samas valdkonnas ja samades piirkondades väga huvitav oli ka riskianalüüs, sest see on üks kõige tähtsamaid küsimusi eh, tagatiste tõhusal kasutamisel. ning samamoodi, mis puudutab abikõlbulikkuse kriteeriumeid, siis meie raportööridena tahtsime neid paremini välja tuua. meie leidsime, et komisjoni ettepanek jääb liiga üldiseks ja sellepärast me tahaksime tõesti äh, ka siin äh, kriteeriumeid parandada selleks, et ei oleks siin topelttööd teiste fondidega, aitäh ja äh, loodan, et teistel raportööridel on ka veel midagi öelda, aitäh, järgmisena härra Kukan. aitäh, härra esimees, aitäh külalistele. meile väga selge info andmise eest ja selle eest, et keskendusite tõesti küsimustele mida me arutame selle küsimuse valguses. Teie ettekannetest oli väga palju kasu. ja ma ei tee siin lihtsalt viisakaid sõnu, ma tõesti arvan seda ja me hindame väga teie panust. ma kordaks seda, mida ütles minu eelkõneleja. nimelt mul on kaks üldist küsimust, aga kui võimalik, siis kommenteerige seda natukene rohkem, sest te mainisite oma sissejuhatavates äh, sõnavõttudes seda väga üldiselt. härra Autara, mis oleks tõesti Aafrika riikidele tegelikult äh, kasuks äh, riikide arengu tagamisel? et mis võiks olla see hea vahend? mis puudutab riske, siis mul on ka selle kohta küsimus Two of you were speaking about the risk, I would also kaksteist äh, rääkisid ka riskidest, ma tahaksin teada, mis võiksid olla võimalikud riskid äh, äh, jätkusuutliku arengufondi rakendamisfaasis. härra Bilal mainis seda ja proua Hiiv samamoodi, nii et oleks väga hea, kui te ka selle kohta natukene täpsemalt infot annaksite. aitäh, härra Kukan ja nüüd saab järgmisena sõna härra Frunzulitsa. aitäh, esimees! suur tänu kõikidele külalistele nende sõnavõttude eest. meil on olnud siin viimasel ajal ja ka täna väga, päris mitu kohtumist just selle tähtsa küsimuse üle, mis puudutab siis äh, välislaenude andmist ähm, ja välisinvesteeringuid äh, meie põhiliseks mureks on siin äh, tagi, äh, ehk siis jätkusuutliku arengu eesmärkide kaasamine, täpselt samamoodi ka see, kuidas kaasata see, mis on Euroopa Liidu toimimise lepingus kirjas, siis sooline võrdõiguslikkus, inimõigused, kliimamuutuste vastane võitlus, eh, siis maksude, maksupettuse vastane võitlus on juba seal sees ja meil on olnud väga hea koostöö raportööride vahel. siin on paar küsimust, mis vajavad selgitamist. ja see kehtib ka teie kohta, nimelt et kuidas võidelda olukorraga, kus kõik need finantsasutused, mis pakuvad laenusid ja on osa nii-öelda ühendatud rahastamisest, et need institutsioonid on meil ju olemas, aga me peame kaasama siis ka ülejäänud äh, organid, mis osalevad nendes programmides, et kuidas me kaasaksime nende töösse ka rohkem VKE-sid äh, ja et me parandaksime ka sotsiaalset taristut just äh, vähearenenud riikides, konfliktipiirkondades, ebastabiilsetes piirkondades, mitte ainult Aafrikas, vaid ka Euroopa Liidu idanaabruses. ja peale selle me ei tohi ära unustada ka Ukrainat. ja, recht herzlichen Dank, ich komme jetzt zu den Shadow Raporteurs aitäh ja nüüd variraportöörid ja Heidi Haudala, palun aitäh, esimees, aitäh suurepäraste ettekannete eest, nendest on meil tõesti väga palju kasu eh, selleks, et komisjoni ettepanekut muuta. minu küsimused puudutavad konkreetseid ettepanekuid, mis teil võivad olla selle kohta, et kuidas me tõesti seda lisandväärtust tagaksime. mitmed kõnelejad tõid selle juba välja kas me saame sellesse määrusesse ka tugevaid kaitseklausleid sisse kirjutada? selleks, et rakendavad osapooled tõesti ka siis eh, jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmises ka koostööd teeksid. proua Hiiv, teie ettekande esimest osa ma ei kuulnud, aga äh, Äh, investeeringud siis äh, nii, et nad tõesti ka arengut mõjutaksid. kas sellised investeeringud äh, leiavad ka toetust selle uue rahastamisvahendi kaudu, millest me siin täna räägime? Thing, uh no? Uh, then we come to Mr Manka, please. härra Manka järgmisena. Uh, aitäh, esimees. ka minu poolt uh, suur tänu nende väga huvitavate ettekannete eest, need olid tõesti päris huvitavad. nüüd mõned märkused. meil on kogemused siin uh, EFSI fondiga äh, ja tihti juhtus nii, et äh, riigid äh, maksid EFSI fondi sisse äh, viis protsenti, siis tuli liikmesriigid ülejäänud fondist, aga investeeringud, mida läbi viidi, olid investeeringud, mida oleks nagunii tehtud ka ilma strateegiliste investeeringute fondi abita ja peale selle tuleb arvestada ka võimendusefektidega. sama kehtib ka tegelikult Aafrika fondide kohta, me peame õppima mineviku vigadest ja neid vältima. teiseks, kuidas mõõta edusamme kui palju loodi uusi töökohti, kui palju vähendati vaesust, meil peavad olema siin korralikud vahendid selliste edusammude mõõtmiseks. Aafrikas on väga suured demograafilised probleemid, praegu on Aafrikas üks koma kaks miljardit elanikku ja selle aasta, selle sajandi lõpuks arvatavasti ÜRO hinnangutel on Aafrikas neli miljardit elanikku. Aafrika ei saa sellise rahvastiku tõusuga üksi hakkama, nii et me peaksime investeerima ka haridusse Aafrikas ja need projektid, millest me räägime, on ju siin pigem äriprojektid, aga Aafrikas tuleb investeerida ka haridusse, eriti just äh, naiste ja tüdrukute haridusse selleks, et me oleks võimalik selle demograafilise probleemiga hakkama saada, nii et meil on vaja veel ka teistsuguseid vahendeid selleks, et äh, rahastada haridust Aafrikas. ja ma tahaksin muidugi ka teada, mida teie sellest arvate. aitäh! ma arvan, et see ongi just see probleem. et ühelt poolt on meil erasektor, mis saaks nagunii need investeeringud ise läbi viia, sest nad saavad riske hinnata ja teiselt poolt on siis nii-öelda suure riskiga ettevõtmised ja siis ka laenamise võimalused ehk et kui palju me riskime laene andes ja kui palju me oleme valmis kaotama. nii et see on üks kõige tähtsamaid küsimusi, nii et aitäh, härra Manka, see on tõesti väga Äh, huvitav küsimus ja kindlasti tahame kuulda ka vastust. järgmisena härra Noiser, palun. ja aitäh, mul on kõigest lühikene küsimus äh, proua Hiifile. Te rääkisite siin sotsiaalmajanduslike projektide hindamisest. minu küsimus on järgmine. kuidas Jätkusuutliku Arengu Fond saab aidata ebavõrdsust vähendada ja kui see nüüd ümber pöörata, millised investeeringud on teie arvates suure riskiga, ehk siis, et nad ebavõrdsust veelgi suurendavad uh,? Any other request uh,? I see. kas veel keegi soovib sõna, ma ei näe, et keegi oleks sõna soovinud, nii et ma annan sõna tagasi nüüd ekspertidele. kas on keegi ekspertidest, kes soovib vastata? palun uh,. Merci um.... aitäh esimene küsimus äh, puudutas siis seda äh, mõju äh, arengule Aafrikas, kui me neid kohaseid instrumente kasutame. mul on siin mõned näited, jah, autonoomia. on oluline mõista, et Aafrika erasektoris ei küsi inimesed finantseeringuid, nad tahaksid olla pigem autonoomsed, räägitakse jah, toetustest, subsiidiumidest, kuid ettevõtted ei, ei taotle to toetusi. aga nad ta tahavad lihtsalt vahendeid, mida nad on, nad on valmis ka tagasi maksma, neil on küllalt äh, suur äh, rentaablus tegelikult nende projektidel, aga neil on lihtsalt äh, tarvis sellist tuge, kuid jah, see autonoomia on oluline ja teine on siis äh, vastupanuvõime. turg on rahvusvaheline tänapäeval ja Aafrika ettevõtted peavad olema konkurentsivõimelised, neil on äh, standarditega, normidega probleeme, nad peavad kiiresti turule jõudma. Neil on äh, mitmeid probleeme võrreldes Aasia ettevõtetega ja siis on elukvaliteedi teema ja niisugused projektid on väga olulised, nüüd räägitakse palju rändest, aga see ei ole tänapäeval mitte ainult äh, majanduslik äh, probleem ja ma arvan, et siin tuleb mõista seda, et ühelt poolt on ka kohalike äh, valitsuste vastutus ja mina ju näiteks kasvasin üles Aafrikas ja kui me oleme Aafrikas noorena, siis mida me kuuleme? Äh, telekast, meediast äh, räägitakse meile Euroopast, Ameerikast äh, kui unistuste paikadest, nii et ka kohalikul tasandil on vastutus selle kuvandi eest, mida levitatakse. jah, võiks pigem rääkida ettevõtlusest, konkurentsist ja nii edasi, see stimuleeriks enam ja inimene jah, kes, kes tuleb siia, ta võib-olla isegi töötab või ei tööta, igal juhul ta ei, ta ei pruugi olla sugugi äh, õnnelik, nii et see kohaliku poliitika olulisus oli asi, mida ma tahtsin rõhutada. ja teine asi, mõju, kuidas seda positiivset mõju hinnata, mis võiks siis olla nende poliitikate puhul ma arvan, et siin on oluline kaasata äh, äh, teisi partnereid, mitte kohalikke äh, poliitikaid, mitte tingimata kohalikke finantsasutusi, vaid kolmandaid osapooli, näiteks eksperdid, raamatupidamisfirmad, need, kes koostavad äriplaane ettevõtetele, neil on hetkel kõige parem info tegelikult olukorrast. vahel tehakse jah, mitmeid äh, Äh, aruandeid, et üks on siis nagu enda jaoks ja teine on, on siis äh, aruandluseks väljaspool, nii et siit oleks väga hea saada äh, usaldusväärset infot ja viimaks haridus on loomulikult äärmiselt oluline just ettevõtluse jaoks. ka praegu Aafrika pered ei äh, pane tingimata äh, raha kõrvale, nii et ma arvan, et äh, ka siin on väga oluline inimesi selles suhtes harida, aitäh! suur tänu! ma arvan, et on väga tähtis, et komisjon koostab nüüd ka programmi sisserändajatest ettevõtjatele ja samamoodi mikroettevõtetele, võib-olla mikroettevõtted võiksid olla ka osa sellest äh, lahendusest, nii et me tõesti peame andma endast kõik, et äh, et need programmid ka ellu viidaks. proua Hiiv, palun järgmisena. ma üritan mitmele küsimusele korraga vastata minu arvates jätkusuutliku arengu fond ei vaata mitte ainult seda, kuidas ühte ettevõttesse investeerida, vaid üleüldiselt majandusse ja ma tahaksin natukene lihtsustatult seda ka selgistada, kui investeerida ettevõttesse, mis reostab jõge, siis sellepärast ähm, need ettevõtted, mis siis allavoolu asuvad, nende olukord muutub veelgi halvemaks. nii et tegelikult tuleks erinevate fondide kaudu just selliseid ettevõtteid kaitsta, nii et kui ma rääkisin siin kaitseklauslitest ja standarditest, siis tuleb tõesti vaadata, kuidas seda äh, Äh, hoolsuskohustust on siiamaani investeerimiskogukonna poolt äh, sisse viidud ja sellest kinni pandud ja tõesti jätkusuutliku arengufondi vahendite kaudu on võimalik teatud investeeringuid läbi viia, nii et me võib-olla peaksime just niimoodi vaatama seda küsimust, et äh, ei ole nii, et me siin mingeid kaitseklausleid pea ikka panema, vaid et me tõesti eesmärgipäraselt viime läbi vajalikke investeeringuid siis oli veel mõned küsimused, kõigepealt just see investeerimine teatud äh, mõjuga projektidesse, tõesti igal investeeringul on ka mõju ja meil peaksime siin võib-olla keskenduma pigem positiivsetele mõjudele. see aga tähendab seda, et kui me üritame investeeringu jätkusuutlikkuse mõju äh, Äh, hinnata ja siis me võiksime jätkusuutliku arengu eesmärke kasutada, aga praegu seda ettevõtet praegusel hetkel ei tee, kuid see ei tähenda, et siin on tegelikult väga palju head tööd juba ära tehtud, mida võiks siis hiljem äh, kasutada mõju hindamisel ja mõtlen siin just hoolsuskohustust ja jätkusuutliku arengu eesmärke. siis äh, kuidas ebavõrdsust vähendada projektide kaudu, ma ei usu, et mina olen nüüd see, kes saaks öelda, et millised investeeringud on kõige suurema riskiga, aga ma korra, kordaksin veel kord seda, et loodud töökohtade kvaliteet ja see, milline on tööandja ja töövõtjate suhe, mõjutab väga palju ka seda, kuidas äh, tegelikult ettevõte vähendab neid äh, ebavõrdsuseid. aitäh, härra Pilel, ka teil on kaks minutit. aitäh. ma alustaksin sellest, et ütlen, et äh, risk ja riskantsed investeeringud on erasektori investeeringute jaoks olnud suureks tõkkeks. kui me räägime erasektorite esindajatega mitte ainult Aafrikast, vaid ka mujal Euroopa naaberriikides, siis on see üks põhjuseid, miks erasektori investeeringud ütlevad, et risk on liiga suur. ja siis me küsime, et miks teatud äh, investeeringuid läbi viiakse, siis nad ütlevad, et nad teevad seda just sellepärast, et risk on vä-, väiksem, nii et see riskitagatiste pakkumine tähendab ka seda, et äh, investeeritakse just suure riskiga projektidesse just madala sissetulekuga äh, riikides. meil ei ole tõesti võimalik äh, täna siin rääkida kõikidest erinevatest riskidest, nagu näiteks poliitiline risk, aga sellega tuleb arvestada nii et kui me need tagatised, riskitagatised sisse viime, siis me teame, et see muudab olukorda. teiseks, kui on ka siin tehniline abi, mida mainiti, sest tihti on vaja rohkem kui lihtsalt investeeringut, on vaja ka tehnilist abi ja seda on ka võimalik siis teha selle välisinvesteeringute kava kaudu, nii et see on kõik väga hea. hoolitsemaks selle eest, et see kõik toimib, tuleb vaadata kõiki neid häid põhimõtteid ja juhiseid, mis on meil välja töötatud. aga põhimõtete nimekirja kõrval oleks äh, vaja mõelda ka menetluste peale ja ka selle peale, kuidas äh, institutsioonid neid äh, rahastamispõhimõtteid paika panevad, nii et parlament peaks, oleks sinna tõesti ka kaasatud. ja peale selle tuleb hoolitseda selle eest, et need põhimõtted ja juhised, kui need on olemas, et sellega liiga kaugele ei mindaks. kui on liiga palju tingimusi ja kui te soovitseda hoolitseda selle eest, et iga investeeringu puhul tõesti oleks ka mõju arengule, siis äh, on teil väga raske leida investeering, investe-, investorid, kes on valmis seda tegema, sest see on liiga raske esimees räägib mikrofonita. jah, viimasena saab sõna Xavier Sol, palun. jah, tulen mõne punkti juurde tagasi, mida siin tõstatati. kõige raskem küsimus on just see lisandväärtuse tootmine, kuidas kõrge riskiga projekte siis eh, defineerida. mida siin on vaja teha? peame hoolitsema selle eest, et lisandväärtuse puhul ei lähtutaks mitte ainult finantskriteeriumitest, et kui tegemist on avaliku ja erasektori partnerlusega, siis tuleks juba öelda, et sellel on lisandväärtus. peale selle tuleb mõelda ka keskkonna ja sotsiaalsete kriteeriumite peale ja need tuleks ka teguritesse lisada, mida kasutatakse projekti hindamiseks ja siin tuleks, võib jälle tulla ka EFSI juurde tagasi, seal on ju ka tegurite tulemustabel see on loodud, ma ei tea, kuidas seda kasutatakse, aga see on hoopis teine lugu. võib-olla meil on vaja sarnast süsteemi, kus erinevad osapooled saavad siis anda äh, oma panuse öelda, et mis nende jaoks on tähtis ja see võib-olla võiks olla üks võimalus, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et rahastatud projektid on tõesti kõrge riskiga ja mitte ainult finantspoole pealt. nüüd äh, kaitseklauslid, mida on võimalik konkreetselt ära teha, siin on äh, erinevaid mõtteid. no kliima näiteks, äh, kliimamuutused kui me soovime siin novaatorlikke projekte, mis on suunatud partnerriikide pikaajalisele arengule, siis tegelikult tuleks öelda, et fossiilkütuste projektidesse me enam ei investeeri. siis maksudest kõrvalehoidmine, projektid, Äh, kus meil on probleeme jurisdiktsiooniga, piirkondadesse, kus on probleem jurisdiktsiooniga, neid ei saa muidugi läbi viia, siis äh, välisinvesteeringute kava kaudu peaks tegelikult ka riigipõhiselt aru andma tegevuse kohta. ja siis on veel ka väga tähtis öö, äh, rollide defineerimine, jah, tõesti, konkreetsed projektid äh, erinevatel institutsioonidel, aga näiteks komisjonil peaks siin olema väga selge roll, et ta hoolitseb selle eest, et projektid, mida rahastatakse, nende puhul peetakse kinni inimõigustest ja see peaks olema siis tõesti ilmselgelt komisjoni vastutada aitäh, nüüd pöördume kohe Euroopa Komisjoni poole. üks miinimum, üks minut, maksimaalselt kaks, annan teile sõna Defco peadirektoraat, kes soovib Defco peadirektoraadi nimel sõna saada? mina olen finantsmeetmete osakonna juht ja vastutan ka välisinvesteeringute kava eest ning ma kuulasin väga tähelepanelikult teid ja mul on tõesti väga raske siin mitte nõustuda nende punktidega, mida välja toodi ja seda sellepärast, et me vaatame seda väga sarnaselt just analüütilises plaanis, et tõesti välisinvesteeringute kava kaudu me üritame tõesti äh, tegeleda teatud probleemidega, mida siin välja toodi ühendatud rahastamise puhul. paar kommentaari. siin tehti kommentaar hariduse kohta. ma arvan, et me peaksime olema siin ettevaatlikud ja et me nüüd seda ühendatud rahastamist ei peaks imevahendiks kõikide probleemide lahendamisel. Need meetmed on mõeldud projektide jaoks, äh, mille kaudu tuleb ka kapitali koguda, sellepärast me ei peaks äh, siin praegu kaasama projekte, mida on parem äh, rahastada grantide kaudu. teiseks on väga tähtis mõelda ka selle peale, et äh, need teatud eesmärgid, mida siin juba välja toodi, et neid tuleb võib-olla üksteise vastu välja käia, et äh, võib-olla teatud projektide puhul on tõesti parem minna nii-öelda rasketesse riikidesse, tõesti väga raske on alati äh, tagada kõige kõrgemal taset kaitset kõikide kriteeriumite puhul, mida siin välja toodi. vahel näiteks kui vaadata VKE-de vahendeid ja mikroettevõtete rahastamist, siis kõige lihtsam on minna kõige suuremasse panka, Ehm, näiteks Nigeerias, mis on äh, paremini arenenud riik ja tõesti, pankadel on siis lihtsam kogu see paberitöö ära teha ja hoolitseda selle eest, et kõikidest äh, tingimustest on kinni peetud, aga see on palju raskem, kui teed koostööd äh, väikeste vahendajatega vähem arenenud riikides nii et tõesti, siin tuleb arvestada ka selle tasakaaluga, et kui samaaegselt soovitakse kõikidest nendest tingimustest kinni pidada, millega me muidugi oleme samal ajal ka nõus. hästi. järgmisena DJ Neere Paolo Martens, palun. aitäh, ma olen Paolo Martens ähm, meeskonna juht just ühendatud rahastamise küsimustes ja samamoodi tegelen ka välisinvesteeringute kavaga äh, DigiNeris, nagu minu kolleeg juba ütles, äh, me oleme nõus nende murepunktidega, mida siin välja toodi, väga huvitav oli eksperte kuulata, sest meil on tõesti väga erinevad äh, seisukohad ka välisinvesteeringute kavale lähenemisel. aga tegelikult kurss on meil sama, mured äh, lähevad samas suunas läbipaistvus, jätkusuutlikkus, aruandluskohustus ja nii edasi. juba selle kava algusest peale oleme me üheskoos neid probleeme välja toonud ja me üritame menetlusi ja projektide hinnanguid äh, läbi viia nii, et tegeletaks just nende probleemidega ja paremini kui siiamaani me ei alusta nullist. meil on siin ka erinevad äh, laenu meetmed, mis on stabiilsed ja mida on viimase kümne aasta jooksul siis pidevalt edasi arendatud ning me üritame nüüd äh, välisinvesteeringute kavaga ka siseneda siis uude ajajärku, kus me saaksime paremini nende probleemidega tegeleda. ja nagu Kai juba ütles, tegemist on meetmega, millel on omad piirid ja on väga tähtis aru saada, et äh, arengukoostöös ühendatud rahastamine ja tagatised on tegelikult väike osa meie üldisest rahastamisest, me räägime siin kümnest, kaheteistkümnest protsendist äh, kõikidest rahastamisvahenditest ja kaheksakümmend protsenti meie rahastamisvahenditest on grandid ja nendega on meil suurem osa probleeme, mida siin ka eelnevalt mainiti, nii et me ei tohi ka seda ära unustada. peame keskenduma sellele, mida on ühendatud rahastamise kaudu võimalik saavutada siis alternatiivina äh, arengumaailmas. Thank you so much and last but not least. aitäh ja viimasena välisteenistus. Thank you, Mr Chair and. aitäh, esimees. nagu ka mu kolleegid, ma leidsin, et ekspertide ettekanded ja sissejuhatused olid väga huvitavad ja me kõik tõesti peame mõtlema selle peale, et milliste probleemidega tegeleda nende uuendusmeelsete meetmete puhul. siin mõnes äh, sõnavõtus äh, tõstatati juba küsimusi, mis puudutasid välisinvesteeringute kava, see on täiesti uus ettepanek, mis tuli siis eelmise aasta juunikuus ülemkogu juhistest välja, kui tegeleti rändeprobleemidega, aga samal ajal äh, üritatakse siin jätkusuutlikku arengut äh, saavutada ja selle kaudu ka siis tegeleda rändeprobleemidega ma tahaksin äh, kõrgesti austatud rahvasaadikute äh, tähelepanu pöörata sellele, et meil on siin väga paljud erinevad rahastamisvahendid, nagu näiteks Arengufond ja kõikidel nendel fondidel on oma nõudmised, oma õiguslik alus äh, arengu toetamiseks ja tingimuste täitmiseks ja tegemist on küsimusega, millega tuleb arvestada siis välisinvesteeringute kava vahendite kasutamisel mõeldakse just pikaajalisele probleemide lahendamisele, majanduskasvu tagamisele, töökohtade loomisele ja mitte lühiajaliste probleemide lahendamisele, nagu seda tehakse usaldusfondide kaudu, siis kui soovitakse mingit katastroo-, mingi katastroofi tagajärgedega tegeleda. siis lisandväärtus tõesti äh, väga tähtis on siin äh, erasektori ja ka rahastamisasutuste töö kokku viia selleks, et kõige suurema riskiga projektidesse investeerida. tõesti, väga tähtis on see, kuidas tehakse otsuseid äh, erinevates nõukogudes äh, selleks, et neid erinevaid kommertseesmärke täita, samamoodi ka tuleb äh, väga selgelt ka poliitilist riski hinnata, mis tuleneb siis ka selle fondi rahastamisvõimalustest. aitäh meie ekspertidele, me õppisime väga palju teilt, aitäh teile nõu eest ja me tõesti anname nüüd endast parima selleks, et kõik need ettepanekud ka seadusandlusesse sisse kirjutada. aitäh teile kõigile ja me jätkame, sest meil on vähem kui tund aega aega nii et üritame võimalikult tõhusad olla. ja sellepärast äh, härra Bernd, härra Andreasen, härra Jones ja härra Paulucci, palun tulge nüüd teie siia äh, poodiumilaua taha ja siis me saame ka kohe jätkata. sest nagu te teate, jätkusuutliku arengufondi põhiliseks ülesandeks on anda laenu ja laenuga siis investeeritakse ja kui sellele järgneb tarbimine, siis võib tulla välja, et investeeringust on palju kasu, aga see ei pruugi alal, alati rahaliselt ära tasuda, nii et äh, äkki te selgitaksite seda. aga üle, üldiselt on jäänud mulle mulje, et äh, selle fondi loomine on Euroopa Liidu jaoks suureks võimaluseks äh, ja see on ka meie võimalus siis aktiivselt äh, õiges suunas edasi liikuda. nii et Markus Pärnt, äh, annaksingi sõna kohe teile. tema on Euroopa Investeerimispangast osakonna juht, mis tegeleb just operatiivstrateegiat ja ka ettevõtete arendamisega. me teame, et äh, rahastus ja finantstegevus ei ole üldse lihtne ülesanne, sest teisel pool on siin see kurikuulus eelarve kontrollikomisjon ja ka kontrollikoda. meil on väga palju institutsioone, mis väga täpselt jälgivad, mis toimub, nii et ma loodan, et äh, ei ole vaja ka pöörduda Olafi poole. nii et härra Pärn, palun, teil on sõna Thank you very much, Mr Chair and tänan, esimees, tänan võimaluse eest jagada meie nägemust Euroopa Parlamendiga. esiteks, Euroopa Investeerimispank vägagi tervitab äh, EFSD e eesmärke ja, ja loomist. Äh, see võimaldab äh, lahendada neid lahendamata probleeme Euroopa arengukoostöö süsteemis ning äh, üritame teha koostööd äh, partneritega, kes väljaspool meid endid, komisjon, Euroopa Investeerimispank. Euroopa Investeerimispank äh, annab oma panuse selleks, et jätkusuutliku arengu fond võiks olla uueks osaks äh, ja iseenesest oluline osa on just selle garantii. meie roll on lepingus kirjas ja näeme kolme ülesannet. me pea-, esiteks täiendada olemasolevaid instrumente, olla panga aspektiks jätkusuutliku arengu fondile. teiseks äh, saame kaasa aidata tehnilisele äh, aspektile. tegelik on ju garantii instrumendiga ja, ja laenud on erinevad ju grantidest. seepärast äh, on, on tähtis, et, et meil on risk eelarvele ja täiendav risk viiskümmend miljonit me üritame saavutada võimalikult parimat mõju ja tulemust ja samal ajal tagada võimalikult väikest mõju Euroopa Liidu eelarvele. ja kolmandaks, koos olemasolevate instrumentidega, mida me pangana juba kasutame, nagu ELM ja teised, mida juba kasu-, siin mainitud, on meie ülesandeks rakendada seda, kasutades siis fondi garantiid mainisin lühi-, mainiksin lühidalt meie jaoks nelja olulist punkti. tuleb väldida kattumist olemasolevate instrumentide ja, ja nende part-, nend-, partnerite instrumentide vahel, olgu siis tegemist kahepoolsete või mitmepoolsete institutsioonidega. peame tagama, et tegemist on makrotäienduvusega siin mikrotäiendavusest on siin ka juba räägitud. ja seepärast äh, peame mõõtma ka sidusalt äh, mõjusid Euroopa Liidu instrumentide tulemust, et näha, kas tulemus on see, mida me ootasime ja et ka rakendatakse standardeid ja tagatisi äh, siin on juba räägitud tulemustabelist ja Euroopa Investeerimispanga mõõtmiskogemust saame teiega ka muidugi jagada. nagu varem mainitud, äh, tehniline aspekt on samuti tähtis, äh, mitte raha kulutada on tähtis, raisata on tähtis, see ei ole mitte lihtne ülesanne. tegemist on keeruka pangandusinstrumendiga ja väga hea meelega anname omapoolse toe, nii palju kui võimalik, meil on ju kuuekümne aastane kogemus juba Euroopa Investeerimispangas, mitte ainult pangana, vaid ka Euroopa Liidu äh, organina. tunneme Euroopa Liidu garantiisid ja standardeid seega. ja neljas tähtis asi meie arvates, tõhus juhtimisstruktuur kogu fondile ning äh, garantiirahastule spetsiifilisemalt, sest me töötame ju koos Euroopa Liidu väliste institutsioonidega, lihtne on oma pereringis tööd teha, tegemist on siis kahepoolse suhtega, kuid antud juhul on tahtlikult äh, algatatud koostööd ka teiste iseäranis erasektoriga, nii et meil on vaja head juhtimist. teisest küljest tuleb vältida dubleerimist äh, olemasolevate vahenditega, nagu näiteks majandusliku vastupanuvõime algatus, mis äh, välislaenu mandaadiga on juba kaetud. see tagab täienduvuse mm, äh, jätkusuutliku arengu fondi ja, ja, ja teise ja, te, ja teise rahastu vahel selleks saabki olema meie strateegiline juhatus nõukogu ettepanek koostati eelmise aasta lõpul, lahendab mitmed nendest muredest juba praegu ning äh, ühine arusaam, mille me komisjoniga välja töötasime, kuidas koos äh, hallata ja kuidas meie saame panustada just äh, garantiirahastusse, jagamaks juba olemasolevat ekspertiisi et tagada parimad tulemused ja samal ajal äh, saavutada äh, jätkusuutliku arengufondi eesmärgid ning äh, ohustamata eelarvet. ma arvan, et siiani on meie koostöö olnud suurepärane olnud komisjoniga see võimaldab meil ka nende oluliste küsimustega tegeleda, mida eelmises paneelis arutati. kuidas saavutada õige tasakaal riski ja tulususe vahelt ähm, äh,, äh, võimendusefekt. me tahame ju midagi, äh, me tahame võib-olla ähm, neljakümnest võimendust, see vas-, ühe eri-, ük-, üksteist äh, jätkusuutliku arengufondi puhul. Äh, turutõrgetega tuleb tegeleda ühest küljest ja teisest küljest kaasata erasektor, neile äh, anda stiimuleid. oleme edusamme teinud koostöösüsteemi loomisel partneritega, iseäranis kahepoolsete finantsinstitutsioonide raames ja mitmepoolsete finantsinstitutsioonide raames. me oleme olla ühest küljest Euroopa Liidu organ ja teisest küljest oleme suur mitmepoolne arengupank, nii et ootan huviga teie küsimusi. suur tänu, härra Bernt ja järgmine kõneleja, Peeter Andreasen Euroopa finantsinstitutsioonide, Euroopa Arengu finantseerimise institutsioonide eh, juhataja. Thank you very much, Mr. suur tänu, esimees, suur tänu kutse eest ühineda siin kolleegidega. räägiksin kahest peamisest asjast. esimene küsimus, miks on oluline laiendada rahastamist erasektorile ja teiseks räägiksin finantsinstitutsioonidest meie grupis, räägiksin meie. nüüd kõigepealt, miks äh, laiendada siis erasektorile? see võib tunduda iseenesestmõistetav, kuid võib-olla ei ole seda piisavalt rõhutatud, et erasektori arendamine on kriitilise tähtsusega äh, selleks, et saavutada äh, eesmärke aastaks kaks tuhat kolmkümmend jätkusuutliku arengu vallas, eriti mis puudutab vaesuse vähendamise eesmärki, töökohtade loomist, kliimamuutusi. tähtis on meeles pidada, et vaesuse määr maailmas on langenud alla kümne protsendi esimest korda ajaloos ja suured edusammud on, mida on tehtud viimase kahe-kolme aastakümne jooksul, on parema poliitika, aga ka erasektori kaasatuse tulemus ning jätkusuutliku arengu fond, mis keskendub erasektorile, üritab seda sama loogikat jätkata ning läbi aastate oleme näinud, et tööhõive on peamine kanal, mis toetab majanduskasvu ja võimaldab vaesusest väljuda. üheksa töökohta kümnest arenguriikidest luuakse erasektoris ja sinna nad ka jäävad. seega tahaksime kasutada Ähm, e-, edukalt äh, nappe arenguabivahendeid ning, äh, ning ületada investeerimislüngad. sellist, riigid, millest kolleeg rääkis, on just sellised riigid, kus on vähe ametlikku arenguabi. kahepoolsed institutsioonide osa meie grupis me äh, investeerime samamoodi nagu ka mitmepoolsetes institutsioonides selleks, et luua töökohti, edendada majanduskasvu, võidelda vaesusega ja meie tulemused viimastel aastakümnetel näitavad, et avalikke vahendeid saab tõhusalt kasutada selleks, et toetada äriettevõtteid ja projekte erasektoris, eh, loomaks eh, positiivset mõju arengule. ettevõtlus on võtmeks jätkusuutlikule arengule ja kasvule. kuid meie kui finantsinstitutsioonid peame näitama teed ja, ja leidma turud ja sisenema turgudele, kuhu investeer-, investeerijad veel ei julge minna. meil on viisteist finantseerimisinstitutsiooni, äh, keda omavad Euroopa valitsused oleme äh, kasvanud viimase kümne aasta jooksul, oleme kolmekordistanud oma portfelle ja nüüd on see ligi nelikümmend miljardit, mis on investeeritud, suurim piirkond on Saharana Aafrikas, mis võtab umbes kolmandiku meie investeeringutest enda alla ja suurimad sektorid on infrastruktuur, eriti puhas energia ja finantsinstitutsioonid. toetame koos miljonite töökohtade loomist nendes riikides, toetame aastaseid äh, Äh, makseid, need maksudes laekub äh, miljoneid eurosid aastas. sellised instrumendid nagu Jätkusuutliku Arengu Fond äh, saavad tõesti kiirendada globaalse arengu eesmärkide saavutamist ja erasektori kaasamine on väga oluline. näiteks selline näide nagu elektrifitseerimise projekt, kus me oleme üritanud maapiirkondades kiirendada elektrivõrgu laiendamist ja nüüd äh, mõned nägemused ja kavad, äh, mis puudutavad jätkusuutliku arengu fondi. Need äh, kavad meie, on sellised, mida meie grupp tervitab kindlasti ja kus me soovime ka kindlasti osaleda, kui ka, kui aeg on küps. eriti huvitab meid, huvitavad meid arenguprogrammid, mis on seotud habraste äh, ja konfliktis olevate riikidega ja seal tehtavate investeeringutega ja koha, see on valdkond, kus on väljakutsed. me ei saa praegu minna nii kaugele, kui me tahaksime oma vahenditega ise. kui meil ole, on nüüd partnerid tänu, tänu sellisele vahendile nagu jätkusuutliku andliku fond, siis me saame ületada tõkkeid, mis on seotud turgude arenguga aga need on seotud ka riskidega nendel turgudel, mõned äh, regulatiivsed tõkked samuti on meie ees. kui me oma portfell, portfelli osasid nendele turgudele viime ähm,, liikme, me näeme Euroopa riikide selgeid poliitilisi prioriteete ja meil on samas kogemused ja oskused institutsioonidena viis äh, konkreetset äh, märkust jätkusuutliku arengufondi grantide osas. esiteks, see on äh, hea viis, kuidas vahendeid kasutada. see, et on olemas garantiirahastu, nagu see, mis siin on ka välja pakutud. see on väga kasulik toetamaks arengutoetust olulistes riikides ilma äh, vahendeid liigselt äh, ammendamata. see on ka tehniliselt õige. teiseks, tervitame kava, mis võimaldab kasutada väga erinevaid finantsinstrumente. nagu ka varem öeldi, ainult väike osa ühendatud rahastamisest on varem tulnud erasektorist. nüüd uus süsteem võimaldab äh, seda osa laiendada ja tuua sisse institutsioone nagu meie näiteks, meil on kogemus äh, tööks äh, selles riikides, kes siin on sihtmärgiks ja meil on kogemus väikeste projektidega samuti. nii et tõepoolest saame kindlasti edasi minna erasektori projektide kaasamise poole. kolmandaks vajadus tugeva juhtimise ja läbipaistvuse järele erasektoris äh, rahastamisel, viis, viisteist aastat kogemust äh, ühendatud rahastamisel erasektoris äh, ka Euroopa riikide osalusel ja doonorite osalusel, Euroopa instrumentide osalusel, see näitab, et ähm, meile, et praegusel ajahetkel on tõesti vaja tugevdada põhimõtteid, mille kohaselt äh, erasektoris toimub ühendatud rahastamine. me näeme, et need äh, vood, rahavood kasvavad ja seega kindlasti ei peaks Euroopa Liit ka hoiduma sellisest ühendatud rahastamisest, kuid väga tähtis on jälgida turgu tähelepanelikult ja töötada koostöös näiteks erasektori aknaga, AD kaheksateistkümnes näiteks meil on äh, viisteist institutsiooni, kellel on välja töötatud suunised selle kohta, kuidas äh, ühendatud rahastamist kasutada erasektoris. oleme ka teist, teisi finantsinstitutsioone üles kutsunud ühinema nende suunistega. ma arvan, et need on igati asjakohased nende instrumentide puhul. tahaksin ka äh, täiendavuse osas rõhutada et kui äh, need instrumendid peavad olema täiendavad, siis tuleb finantseerida riskantsemaid projekte kui neid, mida institutsioonid praegu finantseerivad ja parim viis seda teha on keskenduda sellele, et parimad ettepanekud äh, vastu võetakse, ei tohi ka turge moonutada, hinnad ei tohi olla liigselt subsideeritud. ja lõpetuseks. palju räägitakse kõrgetest äh, standarditest keskkonna, sotsiaalse juhtimise valdkonnas, need on tõesti esmatähtsad investeeringute poole, eriti rasketel turgudel, kus äh, õigusaktid iseenesest äh, ei juhi erasektori projekte, kuid rahastamisinstitutsioonid on juba rangelt reguleeritud iseenesest ja on juba ise standardite osas eeskujuks. seepärast ei tohi mitut kihti nõudeid rakendada olukorras, kus me oleme juba väga tõsiselt reguleeritud. ja sama puudutab harmoneeritud mõju indikaatorite kohta. ja lõpetuseks tervitame vägagi asjaolu, et äh, finantseerimisinstrument, äh, sellega kaasneb ka tehniline abi. Äh, finantseerimine üksi ei ole piisav, ei saa, ei võimalda meil erasektoris saavutada soovitud eesmärke ja on väga hea meel, et on, näha, et on olemas terve pakett meetmeid. Many thanks and therefore we come suur tänu ja nüüd äh, Brüsseli kont-, Brüsseli kontori juht, Euroopa Arengu ja Rekonstruktsioonipank. härra Massimilio Colucci, ei, ütleb esimees. liiga kiiresti läksid nimekirjas, ütleb esimees. Läheme siis ikkagi kava kohaselt. härra William Jones, äh, niisiis Brüsseli Äh, osa, Brüsseli esinduse juht, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, teil on sõna. suur tänu, suur tänu äh, tänase kutse eest. me väga toetame seda äh, ettepanekut ja me teeme väga tihedat koostööd kolmekümne kuue riigiga, sest Euroopa naabruspoliitika riikidega lõunas ja idas. meie koostöö on väga äh, pikaajaline ja väga äh, tõhus ja sügav, me tõesti teeme äh, püüame läbi viia riikide tasandil äh, kaua, kaugele ulatuvaid poliitilisi äh, reforme ja see on meie jaoks ka oluline partnerlus ja me hea meelega räägime edasi sellest uuest instrumendist ja räägiksin kuuest asjast. esiteks kolleeg ka rääkis sellest, aga kordaksin seda veel kord, et EFSD on meie jaoks äh, üks välisinvesteeringu kava komponentidest ja mõte on just selles, et kombineeritakse eh, erinevaid eh, instrumente, et eh, tagada siis ja panna kooskõlas toime neid olemasolevaid esimese samba instrumente ja, ja siis teha seda kõike kooskõlas teise ja kolmanda sambaga ja kõikidele osapooltele anna, antakse siis sellega võimalus kasutada sellist tõhusat tööriistakasti. ja see on just see, mida me oleme proovinud ka oma ähm, asutuses äh, riikides äh, läbi viia. nii et me loodame, et äh, parlament ka toetab ja arendab kõiki neid komponente. teiseks, väga oluline on see täiendavuse aspekt ja äh, garantii puhul on just väga oluline, et äh, erainvesteeringud äh, kasvaksid. jätkusuutliku arengu eesmärkide jaoks on vaja tohutuid summasid ja ei ole üldse võimalik, et avalike vahenditega oleks võimalik need saavutada. ka teised on öelnud, et just erainvestorite kaasamisel on see võtmetähtsusega nii et ärge äh, kõhelge. Äh, näitamast äh, seda, et need aspektid on just väga olulised projektide hindamise juures ja et, et see erasektor just osaleks aktiivsemalt, nii et äh, kutsuge ka meid üles seda äh, tõhusamalt tagama, et me ja väga oluline on, et just ka avalikke vahendeid äh, kasutataks ja seda just riikide puhul, mida peeti väga kõrge ristiga riikideks. vastasel korral investeeringuid läbi ei viida. kõige olulisem ei ole mitte meie riske katta, vaid kolmandaks, võrdsed tingimused. on terve hulk partnereid, kes siin on osalemas, meil on teadmisi, kogemusi erinevates riikides, valdkondades ja neid tuleb tõhusalt ära kasutada loomulikult teeme me tihedat äh, koostööd selles valdkonnas ja mõnikord oleme ka omavahel äh, konkurentsis, aga see ei ole tingimata äh, kahjulik, sest nõnda just tähendab, see annab just selle, et valitakse välja parimad projektid. kuid see ei tähenda seda, et projekte ähm, käsitletaks ebaõiglaselt. nii et me parlamenti kutsume üles just äh, komisjonile äh, tegema ülesandeks seda, et tagataks äh, nende mm, põhimõtete järgimine selle instrumendi puhul. neljandaks, otsuste tegemine ja juhtimine. tegemist on avaliku, avalike vahenditega ja finantseerimisstruktuuri väljatöötamine ja ka äh, projektorite elluviimine, äh, piisav, projektide elluviimine piisava kiirusega on äärmiselt oluline. nii me osaleme juba äh, naabruspoliitika investeeringu rahastu tegevuses nõuandjatena ja äh, siin võib kasutada ka äh, muid äh, kogemusi muudest instrumentidest, nagu näiteks vastupanuvõime algatus. viiendaks, kliimaküsimused, millega tuleks rohkem tegeleda. meie leiame, et sellega seotud eesmärgid peaksid olema ambitsioonikamad, kui me tahame Pariisi kokkulepetest kinni pidada. väljakutsed on siin väga suured ja ähm, me tõesti suudame saavutada kolmkümmend protsenti või isegi rohkem, nagu mõeldud artiklis kaheksa. ja väga oluline just on jätkusuutlikkus äh, äh, erasektori investeeringute tagamisel. ja rohelised investeeringud äh, võivad tõesti selleni ka jõuda ja need on ka, aitavad ka süsinikuheiteid vähendada kuuendaks investeeringuvõimaluste määratlus tuleb hoida laiana. siin on mitmeid erinevaid võimalusi, näiteks elutingimusi paraneda, taristu projektid, VKE-d või VKE-dele mõeldud projektid jätkusuutlik äh, energeetika ja puhas äh, energeetika ja nii edasi, ideid on väga palju ja ajaga tuleb neid veelgi juurde, nii et äh, need investeeringuvõimalusi tuleb vaadata avatult ja tõenäoline on, et need aja jooksul veel muutuvad ja täienevad. piirduksin siinkohal sellega, suur tänu tähelepanu eest! Yes, many thanks, Mr Jones and.... suur tänu, härra Jones. ja nüüd äh, järgmine äh, kõneleja Maailmapanga äh, grupist, Massimiliano Paulucci, kelle enne juba eksikombel välja kuulutasin, suur tänu. suur tänu, et annate selle võimaluse täna siin rääkida, mina räägin Maailmapanga grupi poolt. kõigepealt sarnaselt eh, eelkõnelejatele eh, ka meie tervitame seda algatust, pidades silmas just seda, et eh, pärast aastal kaks tuhat viisteist võetud kohustusi Addis Abebas, New Yorgis ja Pariisis on nüüd aeg tegudeni jõuda. ja need eesmärgid olid ambitsioonikad ja seega tuleb asuda tegutsema jätkusuutliku arengu eh, eh, eesmärgid, eh, eesmärke ei saa me saavutada, kui konfliktid jätkuvad. ka aastal kaks tuhat kolmkümmend on ikka veel väga palju inimesi, kes elavad nõrkades riikides, siis me mõistame, et me ei saavuta oma eersmärke, kui me tegutsema ei asu. nii et kuidas siis Äh, toime tulla, tuleb äh, tegutseda just hariduse, tervishoiu valdkonnas väga aktiivselt, päästa inimesed äh, vaesusest ja seda just töökohtade loomise kaudu. see on esmatähtis, tähtis asi, see tõesti aitab inimesed vaesusest välja. mina räägin institutsiooni nimel, kelle ülesandeks on äärmise vaesuse äh, kõrvaldamine ja meil on see neljakümne protsendi eesmärk. viimase seitsmekümne aasta jooksul on olukord olnud väga keeruline, viimase kümne aasta jooksul oleme investeerinud sada miljardit dollarit toetamaks kõige keerulisemas olukorras olevaid riike ja seitsekümmend üks eh, miljardit just eh, erasektori Eh, investeeringuteks ja kolm miljardit eh, just eh, garantiiga seotud projektidesse, millest täna juttu on. nii et oma kogemusest lähtudes ja lähtudes ka sellest, et tuleb tõesti sõnadelt tegudele üle minna, me saame väljendada veendumust, et et see investeerimisvahend on väga võimas instrument. meil on tarvis otseseid välisinvesteeringuid just hariduse ja tervishoiu äh, vallas, kuid meil on tarvis just äh, erasektorit siia sisse tuua, meil on tarvis tõesti miljardeid, me ei saa vastasel korral piisavalt äh, vahendeid, et toime tulla nende tohutute väljakutsete, kuid mida see siis tähendab? erasektori kaasamine äh, raskes olukorras olevates riikides. ja mida siis on tarvis selleks, et inimesed vaesusest äh, päästa? esiteks, kõige olulisem on äh, turgude loomisse investeerida, enam kui seitsekümmend protsenti konfliktis olevatest riikidest on äh, on väga kehvas olukorras just selles suhtes, neil ei ole mingit äh, õiget turgu. aga ka see ei aita meid kiirelt äh, edule. see on lihtsalt äh, üks algatus, mis on osa protsessist. ja me teeme tõenäoliselt vigu, me õpime nendest, kuid areng on jah, selline kultuuriline protsess ja see kestab aastakümneid nii et me püüame pidevalt õppida oma kogemusest ja me ei saavuta tulemusi ka siis, kui me väga täpselt ei tea, mida me saavutada soovime. või kui me usume, et me saame sellega üksi toime tulla, see nõnda ei ole, meil on tõesti partnereid tarvis. ja me ei saa lihtsalt miljonitelt üle eh, miljarditele ja räägiksin veel täpsemalt mõnest küsimusest. kuidas siis erasektorit äh, kaasata? Äh, meil on siin äh, teatav hulk põhimõtteid, millest me lähtume, see tähendab seda, et erasektor võib esimesena minna turule investeerima, kui seda siis jah, rahvusvahelisel või riigi tasandil, kui ta ei leia tingimusi sinna investeerimiseks, siis meie ähm, partneritega äh, teeme selle riigiga koostööd, et luua siis äh, erasektorile seal turul investeerimiseks sobivad tingimused ja kui siis äh, erasektor ei investeeri, siis meie pakume siis teatud tingimustel finantseeringut. miks seda siis nõnda teha, minu kolleeg enne seda rääkis, kõneldes täiendavusest ja mis see siis äh, meile annab, äh, kuidas äh, EFC-st rääkida ja sellest ühis, ühendatud rahastamisest. see tähendab seda, et kui me toetame erasektorit, siis tuleb seal tegeleda riskidega, tuleb vältida turu moonutusi, ei tohi erasektorilt raha ära võtta ja tuleb ka tagada võrdsed äh, tingimused ja läbipaistvus. ja lõpuks äh, tahaksin veel mainida järgmist. on äh, oluline jätkusuutliku arengufondi viia kooskõlla kahe ülejäänud sambaga. meil on tarvis just siin seda tehnilist Äh, abi, aga seda kolmandat äh, sammast äh, ehk siis ettevõtluskliima parandamist vastasel korral erasektor ei asu investeerima. ja viimaks, kui me räägime investeeringutest ja sellest, kuidas erinevates riikides turul ettevõtetega töötada, siis tuleb meeles pidada seda, et nendel äh, need, nende projektide puhul tuleb väga hästi mõista just kohalikku konteksti, kohalikke olusid. siit Brüsselist me ei saa lihtsalt seda kõike juhtida ja läbi viia, seetõttu tuleb tugevdada meie kohalolekut koha peal, tagada selleks piisavad ressursid, te peate olema seal kohapeal kontaktis kohalike partneritega, tundma turu olukorda ja nii edasi ja seda siis jah, sõltumatult nende partnerite äh, päritolust või kuuluvusest. suur tänu tähelepanu eest! Yes, thank you so much. So... suur tänu teile. meil on nüüd väga palju mõtteid selle kohta, mida peaksime tegema või mida ka ei peaks tegema. nii et saime teilt nõu ja nagu ikka, annan nüüd kõigepealt sõna raportööridele ja äh, proua Kardesabal saab esimesena sõna, palun. aitäh, härra esimees, ka minu poolt äh, suur tänu ekspertidele selles paneelarutelus. tõesti, me räägime siin sellest, mida me soovime selle fondiga saavutada ja kuidas ta peaks toimima teoreetiline osa on võib-olla lihtsam, aga siis tuleb see kõik ju ka määrusesse kirjutada ja toimima panna. me oleme mitmeid kordi näinud, et see osa läheb palju raskemaks ja seda ka sellepärast ning paljud mainisid seda ka, et meil on siin teine ja kolmas sammas äh, olemas äh, välisinvesteeringute kavas ja need sambad on vähemalt sama tähtsad kui ka esimene sammas, jätkusuutliku arengu fond. mul on konkreetsed küsimused. üks puudutab erinevate institutsioonide koostööd. Te ütlesite, et siin käib konkurentsivõitlus, millega tegelikult toetatakse siis tõhusat toimimist aga kuidas nüüd hoolitseda selle eest, et jätkusuutliku arengu fond toob endaga kaasa parema koostöö erinevate pankade, äh, arengupankade ja finantsinstitutsioonide vahel. millised peaks olema nende institutsioonide omavahelised suhted ja kuidas seda koostööd parandada? teiseks, äh, need investeerimis äh, võimalused, millest te rääkisite, te ütlesite, et see definitsioon peaks olema võimalikult avar ja meie raportööridena oleme seda valmis ka tegema me ei tahtnud komisjoni ettepanekule midagi lisada, ütlesime, et las ta jääb nagu on, sellepärast et definitsioon on väga laiapõhjaline. kuid tahtsin teada, millised on teie kogemused, millistest äh, investeerimisvõimalustest me siin räägime, räägime me siin piirkondadest, äh, riikidest või me räägime valdkondadest äh, või siis teatud institutsioonide taktikepi all olevatest teemavaldkondadest või millest me siin räägime? suur tänu Teil on tõesti ka strateegiliste investeeringute fondiga väga palju kogemusi, nii et küsimus on ka selles, et mida me saame õppida EFSI fondist ja mis me saame siis automaatselt üle võtta nüüd ka selle uu-, uue fondi töösse, jätkusuutliku arengu fondi töösse, nii et tõesti, millised osad äh, eelmisest määrusest saame lihtsalt ümber tõsta ja mida me ei peaks üle võtma? aitäh, järgmisena härra Kukan, palun. aitäh, härra esimees. kiidusõnad, tänusõnad, äh, mis me ütlesime esimeses paneeldiskussioonis äh, osalejatele, kehtivad ka teie kohta, tõesti, me saime siin väga realistlikke hinnanguid ja see on täpselt see, mida meil on vaja. nagu härra esimees ütles me peaksime väga tõsiselt kaaluma ka seda, mida me peaksime siis kaasama määrusesse ja mida mitte. mul on kaks lühikest küsimust. Teie institutsioonide vaatevinklist, kuidas te hindate koostööd teiste finantsasutustega jätkusuutliku arengu fondi eesmärkide täitmisel ja kui me räägime kõige vähem arenenud riikidest, siis mis võivad olla kõige suuremad raskused äh, ähm, vahendite rakendamisel nendes riikides, tegemist on väga tähtsa ja tundliku küsimusega. aitäh! suur tänu ka teile! järgmisena härra Frunzulitsa, palun! Uh, uh, aitäh! täna toimus meil töölõuna kahepoolsed vestlused siis äh, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania finantsinstitutsioonide esindajatega. ja kohe algusest peale on äh, need finantsinstitutsioonid väga aktiivselt aidanud kaasa jätkusuutliku arengufondi äh, loomisse meil on siin ka Euroopa Komisjoni esindajad kohal ja komisjon on ju tegelikult ka üles kutsunud äh, neid, äh, et need kahepoolsed finantsinstitutsioonid mängiksid tõesti ka väga selget rolli äh, selle arengu väl-, fondi väljatöötamisel ja samamoodi tuleks kaasata ka investeerimispanke. tõesti väga hea oleks saada siin vastuseid küsimustele ja mõned kolleegid juba küsisid ka seda, et kuidas need viisteist institutsiooni kavatsevad koostööd teha. see on tõesti väga tähtis. väga tähtis on teada saada, kuidas see süsteem peaks siis ka tegelikult töötama. ning lõpetuseks tahaksin veel kord toonitada, kui tähtis on tagada seda, et jätkusuutliku arengu fond ei hakka siin dubleerima juba olemasolevaid meetmeid ja rahastamisvahendeid ning Euroopa Liidu programme. meil on vaja siin midagi uut luua, midagi targemat, midagi, mis oleks ka piisavalt paindlik, et me saaksime keskenduda nendele valdkondadele, millele on vaja keskenduda, nagu näiteks Aafrika ja idanaabrusriigid väga tähtis on tõesti saavutada seda tõelist lisandväärtust äh, ja kaasata just erainvestoreid. aitäh, järgmisena härra Zeller, palun. aitäh, härra esimees. suur tänu selle kuulamise korraldamise eest. me kuulsime nüüd ära mitme organisatsiooni esindajad äh, ja nad vägagi kompaktselt seletasid, mida tehakse see oli kõik väga kasulik, aga millest mina siiamaani aru ei saanud, oli see, et mida me selle uutme meetmega siis soovime saavutada. see loodi, nii te vähemalt ütlesite, selleks, et võidelda nende probleemide vastu, mistõttu paljud inimesed oma koduriigist lahkuvad, sest nad ei näe oma koduriigis enam endal tulevikku ja nad soovivad tulla Euroopasse, ükskõik äh, miks nad siis tahavad siia tulla, sõda, põud või siis äh, sisepoliitilised põhjused. kolmsada viiskümmend miljonit võttis komisjon äh, siis Euroopa Liidu eelarvest, samamoodi nelisada miljonit arengufondist ja samamoodi vahendeid ka teistest vahenditest, mis olid tegelikult pikaajaliselt juba paika pandud ja seda kõik selleks, et äh, tagada selle fondi haldamine. kuid millal hakatakse nüüd eesmärki teenima, millal hakatakse looma tõesti tingimusi selleks, et inimesed oma koduriigist ei äh, lahkuks. kaks äh, ku-, nädalat tagasi käisime me visiidil Tšaadis. Tšaadile siiamaani pole väga palju tähelepanu pööratud, seal me nägime, mis on või võiksid olla väljarändamise põhjused. esiteks äh, selle riigi sissetulekud on väga palju vähenenud. miks? sellepärast, et äh, siiamaani oli ainsaks sissetulekuks naftamüük, naftavarud. rahvusvaheline konsortsium sai naftavarude haldamise enda kätte. konsortsium, mis asub siis Genfis. sõlmiti leping millega maksti siis ka Vantsi arvatavalt kaevandatavate eh, naftavarude eest. nüüd on aga nafta hind vähenenud ja need eh, summad, mis saadakse, ei ole see, mis lepingutes kirjas ja seega Tšaadil on praegu väga suur puudujääk eelarves. ja Tšaad peab nüüd ise kuidagi leidma need vahendid, mis on puudu, nii et ilmselgelt riigil ei ole nüüd piisavalt vahendeid selleks, et investeerida haridusse, tervishoiusüsteemi ja nii edasi. teiseks, kaks aastat tagasi kakskümmend viis tuhat Tšaadi kodanikku tulid Kesk-Aafrika Vabariigist tagasi Tšaadi, sellepärast et seal oligi konflikt seal käisid võitlused ja nüüd juba kaks aastat need inimesed elavad väga õudsetes tingimustes laagrites ja nad ootavad seda, et Tšaadi riik tunnustaks uuesti nende kodakondsust, annaks neile dokumendid selleks, et nad saaksid ka Tšaadis uuesti tööd leida. ja ainult kolmas näide veel ka, kuigi mul on neid näiteid veel palju meie rahastame Tšaadi piirivalvesüsteemi, seal on kaksteist patrullsüsteemi ja kaksteist patrulljaama ja see on endaga kaasa toonud selle, et karjakasvatajad Tšaadis, Tšaadi järve piirkonnas äh, viisid siiamaani äh, Nigeeriasse oma veised üle piiri, aga nüüd neil ei ole võimalik äh, minna Nigeeria kaguossa ja sellepärast on ka nende ärivõimalused vähenenud. tegemist on poliitiliste, sisepoliitiliste öö, äh, probleemidega ja seitsmesaja viiekümne miljoniga ei ole meil võimalik neid probleeme lahendada, sellepärast et on ju ka täiesti selge, et me ei tea, kuidas neid meetmeid ka rakendama hakata. nii et me peaksime tõesti tegelema nende küsimustega ja seda tegema põhjalikumalt ja me ei peaks siin jälle mingeid selliseid äh, äh, aselahendusi leida jah, andsin kaks minutit kõigile kõnega, kõik on seda väga suurejooneliselt kasutanud. järgmisena proua Heidi Haudala aitäh, ma olen veendunud, et äh, selle jätkusuutliku arengufondi loomisel on meil vaja teie nõu ja abi ja seda me ka saame. siin mainiti ühte väga tähtsat asja muuhulgas, nimelt, et kohalikul tasandil peab olema esindatud ja meil peab olema seal ka võimekus äh, arengut äh, mõjutada ja sellepärast, kui mõelda nüüd õiglase konkurentsi peale, siis kuidas me saaksime Sahara tagustes riikides seda kohalikku ähm, äh, tasandil esindatust olla, et kui näiteks oleks mingi avalik äh, pakkumine või äh, selle kohta, et kes saaks siis kõige paremini olla esindatud äh,, kuidas siis seda teha? nii, kuna rohkem ei ole sõnasoovijaid, siis ma saan nüüd teile anda kaks minutit äh, sõna vastusteks, sellepärast et me peame pool kuus täpselt lõpetama, palun To... tänan, üritan vastata kiiresti. esimene küsimus puudutas koostööd institutsioonidega. raske küsimus, tähtis küsimus. garantiid jagavad erinevad pangad ja seepärast peame tingimata selgelt riskid kaardistama, neid hindama ja meil peab ka olema ühine riskihinnang karate enda poolt, muidu see ei toimi. kui pank A ütleb, et mina ütlen, et äh, risk on B, kuidas siis teine pank, teine pank aga võib öelda, et see on võib-olla kolm miinus hoopis see risk. esiteks ja teiseks selge läbipaistev äh, mõjuhinnangu mõõtmise süsteem. muidu pank A Äh, ütleb, et super, pank B aga võib-olla on hoopis konservatiivne. nii et see peab olema võrreldav kuidagi. ja kolmane, väga oluline ka, usaldus, ühised eesmärgid. nüüd teine küsimus. on tähtis, et meil, et komisjon oma arvamuse ütleb. ühest küljest äh, geograafiline fookus, äh, haprad riigid äh, ja väga raske on lei-, seal erainvesteeringuid kaasata sellistes riikides. teisest küljest on äh, partnerriigid, kes on juba edasi jõudnud, toetavad meie poliitilisi eesmärke. mida me EFSist saame ära kasutada? kindlasti Äh, just äh, see tulemustabel. me kasutame seda ELM-i puhul ja mujal. instrumendid, mida siis rakendatakse läbi Euroopa Investeerimispanga. Äh, ja LDC-d, tasuvuse teema ja mida me EFSi puhul unustasin, peame olema riskialtimad EFSD puhul. peame olema, meie samas, muidugi peab raamistik olema ka väga tugev teisest küljest. Äh, kuna meil siin on iludusvõitlus, Euroopa Investeerimispank teeb teadvat koostööd Euroopa Liidu delegatsioonidega koha peal ja me oleme tõesti seal, ka asume nendega koos sageli. Need äh, delegatsioonid teavad väga täpselt, mis on Euroopa Liidu poliitika nendes riikides, tänan väga. suur tänu, härra Andreasen. suur tänu, esimees. kuna ma esindan äh, gruppi, mis ühendab viiteistkümnest arenguinvesteerijat, siis meil on kogemus ja samas oleme konkurendid hea koostöö finantsinstitutsioonide vahel on oluline, ehk siis, et peavad olema võrdsed tingimused, konkurentsitingimused, peavad olema jagatud standardid ühtlasi ja e, e, investeeringute saajatel ei ole vaja viiteist erinevat äh, tüüpi reegleid. ja see on väga oluline. ja ühitute standarditega käib koos ka tõhus otsuse protsess. projektid äh, peavad saama rahastust, kui, kui see on vajalik. ja läbirääkimist siin ei ole vaja üksteisega, meil on päris edukad saavutused äh, keskkonnavalal ja üldise investeeringute osas AKV riikides, kus äh, koos Euroopa Investeerimispangas ja EFD-ga oleme suutnud äh, oma, oma ühiste reeglite alustel koos investeerida ja see tulemus võiks olla kasulik kogemus ka siinkohal. EFSD kohal pealt viieteistkümne bilateraalse institutsiooni kava on astuda esimene samm ja teha ettepanekud ühisprogrammideks, sii-, siis Euroopa planeerimise instrumendid ei pea muretsema koostöö pärast aga võivad seda lugeda meie ettepanekutest. meil on ka üksikud projektid valdkondades, kus on tegemist erinevate, eriideede või kogemustega. ja kolmandik meie portfellist on Sahara-aluses Aafrikas kõige vähem arenenud riikides umbes tuhat projekti siis kokku. me nii, seega tunneme päris hästi neid turge. suur tänu, härra Jones. suur tänu. üldine kommentaar. komisjon äh, neile vastuseks ühele varasemale märkusele. jah, probleemid on väga suured, see ei ole mingi imerohi see võib teatud probleeme lahendada, kuid mitte kõiki. Äh, selgelt äh, on grantidel veel oluline roll. see saab, see oli selline üldine märkus. aga nüüd, kuidas teha koostööd, ma olen kolleegiga siin vägagi nõus, mida kolleeg just ütles, et äh, garantii juhtimine, aga kolleeg vastustes, vastus, kolleegi vastus juba näitas, et garantii puhul on väga tundlikud pangandusküsimused mängus. pangad on, peavad seda väga konfidentsiaalseks teabeks, see kõik on, sellised kõnelused on alati keerukad. ja seepärast on meie arvates äh, kõige õigem, kui komisjonil on siin keskne roll garantii haldamisel ja siin tulemegi tagasi võrdse konkurentsi teema juurde. kui ja teine tähtis äh, mõte mitte dubleerida, vaid koordineerida. me oleme seda alati teinud, me kõik oleme seda teinud, kuid me kõik teeme väga palju erinevaid asju korraga, seepärast ei olegi ühte lihtsat viisi asjade tegemiseks, me peame kõike tegema kogu aeg. peame seega infot jagama üksteisega ja ühiselt arutama, ole, osaleme ka otsuste tegemises, et me mõistaks, mis on toimumas. ja nüüd tulen ta- ja kordan uuesti seda mõistet, et strateegilises juhatuses peaksid olema ka kõik kaasatud, me peame saama tõstma kätt, tõsta kätt, kui on mingisugune probleem. ja loodetavasti äh, see argument äh, on teile arusaadav EFSD ei ole mitte ainult garantii, vaid ka tehniline abi, vaid ja ka poli- ja poliitikate reform. ei tohi üht-teist õõnestada ja te me teeme koostööd, me siin laua ümber olijad juba teeme niikuinii koostööd, aga poliitikate reform samuti. kui üks institutsioon kombineerib investeeringuid ja poliitikareformi, siis on väga tähtis, et ka teised seda toetaksid asi ei ole investeeringute konkurentsi osas, vaid ka neid, nendes poliitilistes muudatustes, mida me tahame näha. ja nüüd veel lühidalt investeerimisaknad. me oleme idanaabruspoliitika ja lõunanaabruspoliitika vallas. võimalikud investeerimisaknad vastuseks proua Korda Sabalile et kas me peaksime midagi tegema kohaliku valuuta laenude osas, infrastruktuuri osas, VKE-de rahastamine, jätkusuutlik äh, energeetika, kohal, kohalik, kohal viibimine. kõikides riikides, kus me investeerime, oleme me ka korralikult esindatud. meil on sektori eksperdid seal kohal, panganduseksperdid, me oleme kohapeal olemas kolmandik meie töötajatest on kohapeal. suur tänu ja viimasena härra Palutši. tänan. teen lühidalt. palju on juba ära öeldud tegelikult sellest, mida ise kavatsesin öelda. koostöö et eeldus oleks justkui nagu me ei teeks koostööd, vastupidi, ei, me teeme koostööd päris palju. ja, ja peame nüüd seda veelgi rohkem tegema, arvestades ülesannete üla-, ulatust ja peame ka näitama veelgi enam selle algatuse raames, aga ka minu äh, institutsiooni seisukohast äh, raha õige kulutamine, seda ei saa teha siis, kui konkurents ei ole eluterve. ja teine märkus, mida ma väga toetan. osalus strateegilises juhatuses annaks meile võimaluse näha, kes mida teeb, kuidas mehhanisme parandada ja seega see oleks igati tervitatav idee. riskidest rääkides, härra Kukan rääkis, mis on riskid investeeringute ees, kõigepealt mõningates riikides polegi turge. see on juba iseenesest suur risk ja see viib teiseni äh, väga nõrgad institutsioonid. paar aastat tagasi teostasime uuringu äh, näitamaks, kuidas riik saab jõuliseks riigiks, selleks kulub umbes seitsekümmend aastat, enne kui riik on elujõuline. nii et me peame elama elagi-, ebakindlusega, risk, riskide keskkonnas ja mõnikord arvestama ka nurjumistega. nüüd need investeerimisvõimalused, aknad ma ei ole kõige õigem inimene, kes äh, võiks seda kommenteerida, esindades institutsiooni, mis ei ole Euroopa institutsioon. aga fookus siinkohal peaks olema toodetel ja sektoritel, mitte nii palju institutsioonidel endil. see võimaldab edendada innovatiivset mõtlemist ja see võimaldaks edendada uusi lahendusi probleemidele. meie institutsioon, meil on umbes kakskümmend tuhat töötajat Washingtonis ja oleme kohal kõikides Aafrika riikides, kus meil on esindused ja lisaks Aidale üks kohustustest, mille meie juhatus on võtnud, on suurendada osalust äh, nõrkades riikides äh, kakssada inimest me tahame tööle värvata. suur tänu. ja nüüd meie kolm raportööri saavad sõna lõppsõnaks. vist iga üks minut härra Kukanile komisjon, võib-olla komisjoni, meil on veel viis minutit aega. kas keegi soovib kõneleda? kas te ütlesite viis minutit või üks minut? üks minut igaühele, saan lühidalt teha. meil on üsnagi sarnane lähenemine kui paneeli liikmetel, tänan mainimast iseäranis kolme samba mainimist ja täienduvuse põhimõtte mainimist EFSD ülesehitus tugineb pikaajalisele koostööle, mis meil juba on terve rea finantsinstitutsioonidega, nende hulgal paneeli liikmed, nende hulgas paneeli liikmed, aga ka bilateraalsed äh, institutsioonid, kes olid ka esindatud ja Aafrika Arengupank on üks äh, paneeli liige, kes täna kohal ei olnud. tähtis roll on ka vabaühendustel kellega samuti oleme pidevas äh, kontaktis. see kõik näitab, et äh, me tegeleme sellega väga põhjalikult, oleme ka juba jõudmas äh, lõppstaadiumisse sellel algatusel, viimaseid detaile viimistleme. tänan järgmine kõneleja komisjoni poolelt. tänan ka mina tahaksin veel kord üle korrata, et meil on väga palju erinevaid partnereid finantsinstitutsioonide näol. see on väga hea, sest et Aafrikast, naabruspoliitikast rääkides kokku umbes seitsekümmend riiki, väga mitmekesine on see olukord riigiti. võib-olla ei saadagi alati aru, et üks kõige raskemaid ülesandeid äh, seda tüüpi töö juures on heade projektide väljavalimine mida saab ellu rakendada, arvesse võttes Euroopa Liidu põhimõtteid, mida juba varem ka oleme maininud. see on raske töö ja me usaldame siin täielikult panku ja nende suutlikkust neid projekte rakendada ja ellu viia. seetõttu on tähtis, et meil oleks palju erinevaid partnereid, kes ja rak-, rakendavaid institutsioone, kes teeksid siis seda tööd, mis on väga-väga raske. tänan. Yes, last but not least. tänan ja viimasena, teil on sõna. Uh, tänan äh, EAS-ist. tahaksin öelda, et kõrge esindaja Mogherini toetas vägagi selle ettepaneku esitamist see investeerimisplaani tuleb näha kui partnerlussuhet riikidega, kus äh, erinevad osapooled annavad oma panuse. meie partnerriikidel on vajadused, aga ka Euroopa Liidul on teatud suutlikkus äh, kombineeritud pakkumine teha, kus mis väljendub kogu meie suutlikkust, see, mida me täna oleme näinud. Euroopa Investeerimispank on olnud kohal, erinevad teised finantsinstitutsioonid, kes on seotud meie liikmesriikidega, oleme näinud, milline on komisjoni roll ja Euroopa Liidu delegatsioonide roll koha peal. ma arvan, et see on õige segu ekspertiisi, mandaati, kohalolu arvestades koha peal meil igaühel on oma tugevad küljed, eh, tugevamad kui teistel võib-olla, ja seepärast eh, on see tööriist kindlasti väga õige koha peal tegutsemiseks. suur tänu, suur tänu penaali liik-, paneeli liikmetele. suur tänu osalemast, arutelu juhtimast järgmine kohtumine kahekümne esimesel märtsil kell viis kolmkümmend kuni kuus kolmkümmend õhtul. kohtume raportööridega, kes siis ametlikult äh, tutvustavad oma raporti projekti. täna, tore, et me kõik saame kokku tulla. suur tänu ja head õhtut kõikidele. istung on lõppenud.